So, dear colleagues, shall we start? head kolleegid, kas alustame, tere pärastlõunat kõigile. kõigepealt tahaksin teile teada anna, et proua Küller pidi minema Poola isiklikel põhjustel, nii et mina juhin seda koosolekut. Läheme kõigepealt päevakorra kinnitamise juurde, kui te olete nõus, siis saame vastu võtta päevakorra kuna Hispaania minister jõuab veidi hiljem meie juurde kell pool neli, siis alustame punktiga kaksteist, Jevgeni Kirillov. ja ma tahaksingi anda sõna Jevgenile teie ettekandeks raporti kohta. aitäh, esimees. head kolleegid, enne kui ma alustame aruteluga, tahaksin teile anda lühikest infot praeguse olukorra kohta, mis puudutab äh, struktuurimääruste üld, struktuurifondi üldmääruse muutmist. nagu kõigi asjadega, on ka siin olemas oma ajalugu ja on teatud komplikatsioonid, mida te kõik mõistate. eelmisel eesmärgil lõpuks komisjoni ettepanek, mis muudab äh, ra-, määrust äh, leidis väljakuulutamist siis äh, tä-, täiskogul ja see anti meie komisjonile kui juhtkomisjonile ja see või teeb siis võimalikuks äh, töö vastavalt uuele menetlusele Lissaboni lepingu põhjal. aga pädevuste konflikti küsimus tööhõivekomisjoniga on endiselt olemas ja tööhõivekomisjon peaks tegelikult andma välja või tulema välja ainult arvamusega äh, selle teatise kohta, kuid nad rõhutavad endiselt äh, artiklile viiskümmend parlamendi kodukorrast, mis tähendab siis, et äh, regionaalarengu ning tööhõivekomisjonid peavad koos koostama selle raporti. meie esimees äh, proua Hübner ei nõustu sellega ja tahaks, et meie komisjon oleks üksi juhtkomisjonis. kahjuks eelmisel nädalal komisjonide esimeeste konverentsil kokkuleppele ei jõutud ja seetõttu peavad selle küsimuse lõpp, lahendama esimehed oma konverentsil eh, veebruarikuu jooksul. ja selle ebakindluse tõttu ühelt poolt ning teisalt eh, hea tahte ning koostöövalmiduse väljendumiseks tahaksin ma täna arutamiseks välja pakkuda mitte mm, raporti eelnõu, vaid teise töödokumendi, me arutasime esimest töödokumenti, nagu te teate, ning see teine töödokument toob siis välja konkreetsed ettepanekud, mis loodetavasti panustavad sügavamale arutelule selle ettepaneku üle. põhjus, miks minna edasi töödokumendiga, on see, et me tahame kiirendada tegelikult tööd parlamendis, meie eh, töö leidis pidurdamist, viie kuu jooksul, kuna nõukogu blokeeris ähm, komisjoni ettepanekut ja loodetavasti meie ei hakka pidurdama selle määruse lihtsustamist ja mina olen juba kohtunud erinevate fraktsioonide esindajate, variraportööridega ja selles osas tundub olevat olemas ka üksmeel tulles nüüd komisjoni ettepaneku eh, sisu juurde, siis teises töödokumendis, mis puudutab siis eh, üldsätteid eh, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega, siis see puudutab energiatõhususe valdkonda, taastuvenergia kasutamist, samuti tegevusprogrammide üldist lihtsustamist, finantsteavet aastaaruannetes, vastuvõetavaid garantiisid riigiabi korralduse kohaselt ning võimalikke erandeid äh, liikmesriikidele kasutada siis äh, mm, nende poolt leitud rikkumiste puhul äh, osas kõrvale jäetud summasid. ja need muudatused äh, peegeldavad nüüd neid äh, ettepanekuid, äh, mida on väljendanud nii meie komisjon kui ülejäänud parlament, et on vaja lihtsustada neid väga keerulisi reegleid, vastasel juhul lihtsalt suur osa taotlejaid ei saa osaleda ja teatud projektid jäävad realiseerimata, mis loomulikult töötab vastu meie eesmärkidele, eriti praegusel kriisi ajal. mis puudutab komisjoni dokumendi teist osa, siis see osa, mis puudutabki just majandus- ja finantskriisile mm, vastuastumist, mis on siis mitteametlikus dokumendis, on üldiselt vastuvõetavam kui ne-, kui see, mi-, mis oli dokumendis, komisjoni dokumendis juulikuust kaks tuhat üheksa. ja see puudutab eriti artiklit seitsekümmend seitse, mis, ja Euroopa Sotsiaalfondi ning sajaprotsendilist ähm, Äh, väljamaksmist siis perioodil kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kümme. ja selle vastu oli ka enamus liikmesriikidest. selle asemel, et muuta artiklit seitsekümmend seitse, pakuksin välja artikli kaheksakümmend kaks muutmise, mis lubab siis kriisi käes rohkem kannatavatel riikidel saada kahe tuhande kümnendal aastal ettemakseid kahe protsendi ulatuses panusest Ühtekuuluvusfondi ja nelja protsendi ulatuses äh, teistest panustest. see puudutab tõesti võib-olla väheseid riike, aga samas eh, neid, kes kõige rohkem kannatavad. ja samuti artikkel üheksakümmend kolm, mis puudutab eh, paindlikumaid reegleid eh, finantskohustuste osas, siin on ettepanek jagada need kuueks osaks ja üks kuuendik lisatakse siis äh, kaks, eh, perioodil kaks tuhat kaheksa kuni kolmteist eelarve vahenditele ja see on ette nähtud just selleks, et mitte kaotada neid kahe tuhande seitsmenda aasta rahasid. ma loodan, et see on vastuvõetav kõigile liikmesriikidele ja tõenäoliselt on see kõige teretulnum samm, sest me teame, et kaks tuhat seitse oli keeruline aasta selles osas, mis puudutas kõiki menetlusi, mis kaasnesid tegevusprogrammidega ka ja võtaksingi et-, teeksin ettepaneku, et me võtaksime need muudatusettepanekud sisse mm, või teeksime ettepaneku viia need sisse ja, ja et teil on võimalus siis seda vaadata läbi kuni järgmise koosolekuni veebruaris. Like to, to the, yeah. tänu! annan nüüd sõna koordinaatoritele esmalt, palun härra Olbricht, palun. mina tahaksin pisut selgitust seoses selle dokumendi ja kogu määrusega. äkki ma eksin või ei saa päris täpselt aru, aga küsimus on selles ju, mis toimub üldise menetlusega, niivõrd kui mina seda asja tean, siis komisjoni ettepanek, see viidi edasi nõukokku, siis toimus meil Nitsa lepingu muutus Lissaboni muutuse, Lissaboni lepinguks, eks ole, nüüd me töötame Lissaboni lepingu alusel, nüüd me oleme jõudnud just kaasotsustusmenetluse protsessi ja teie para-, muudatusettepanekud äh, lähevad komisjoni, kas nad lähevad komisjoni algsesse teksti või sellesse teksti, milles lepiti kokku novembris nõukogus. näiteks see kuulus saja protsendi lugu. ma tahaksin aru saada, kus me siin seisame, kus me praegu seisame, et me nüüd siin kõigepealt detailidesse ei hakkaks minema ja seal ära ei eksiks. mille kallal me tegelikult töötame, mis on see menetlus, mida me kasutame ja missugused peaksid olema need tulemused? vabandust, et ma niisuguseid küsimusi tõstatasin, aga minu meelest on neid tarvis vastata ja, ich möchte auch noch mal, erstens war die Präsentation so, dass man ja wirklich nicht suur tänu. esimene, mida ma tahaksin ütelda, on see, et kogu see ettekanne oli väga kiire tempoga ette kantud ja kindlasti oli tõlkidelgi raske nendest aru saada ja minu meelest pooled siin ka ei saanud aru praegu. äkki te võiksite saata sellest dokumendist meile ka kirjaliku versiooni, nii et me saaksime paremini jälgida ja paremini aru saada seda, mida te meile siin ette panite. teine küsimus puudutab menetlust, mida kasutada? mul on pisut aimu sellest protseduurist tänu nendele kontaktidele, mis mul on erinevate teenistustega olnud oli ka võimalus meil kohtuda eesistujaga ning küsida konkreetselt temalt, mis menetlust jälgida ja on selge, nemad ütlesid, et juulikuine komisjoni tekst on meil aluseks, see on ainukene variant ja võimalus. sellest me siis lähtume oma töös. siin on räägitud ühest ja teisest võimalusest, kuidas nõukoguga juba varakult ühendusse astuda nendes küsimustes ja mõte oleks siis selles, et öö, me saaksime lõpuks, lõppude lõpuks vastu võtta ka hea nõukogu ettepaneku. et nemadki võtaksid häid ettepanekuid parlamendilt vastu lõpuks. aga praegu on küll nii, et kogu menetlus on venima jäänud ja nüüd me oleme siin surve all ise ka ja nagu harilikult me töötame ka praegu komisjoni teksti alusel. nõnda on meil päris keeruline mõista, mis sinna lõplikku aruandesse läheb. nii et selle asemel, et te meile töödokumendiga siin meie ette tulite, miks te ei tulnud välja raporti ettepanekuga juba, me ei saa ju sellisesse töödokumenti hakata parandusettepanekuid tegema, meil on ju raportid vaja selle jaoks. nii et see, kuna meil sellist äh, raporti projekti ei ole, siis on sellest tõesti kahju, me oleme juba kuid kulutanud ja parlament ise on süüdi selles, täitsa selge, muud ei ole. mina tahaksin, et asi läheks edasi nõnda seda tööd, mis on siin ära tehtud, seda saab loomulikult kasutada raporti projekti jaoks ja see projekt peaks nüüd nii ruttu valmis saama kui vähegi võimalik. Äh, äh, ja mul ei oleks midagi selle vastu, kui isegi ta ei ole kõikides keeltes kohe kättesaadav, kui ülejäänud kolleegid nõus on ja kui variraportöörid sellega oleksid ka nõus, siis me võiksime hakata taolise projekti alusel tööle, siis kutsuda äh, esitama inimesi muudatusettepanekuid ja siis edasi minna. meil on terve rida praktilisi ettepanekuid, mis me raportööril juba kolme kuuest saatsime, kus me panime ette oma ettepanekud komisjoni dokumendi jaoks nüüd esitame need ka kirjalikult. aga praegu meil on tarvis alusdokumenti, millest lähtuda ja ühte menetlust, mida jälgida. on väga oluline, et me hakkaksime nüüd nii ruttu kui võimalik nägema raportööri käest seda raporti projekti ja loomulikult see peab tuginema komisjoni vanale dokumendile, vaatamata sellele, mis vahepeal on toimunud. kui me tahaksime näha seda, et nõukogu seisukoht oleks ka arvesse võetud, tuleb raportööril ka vastavaid muudatusettepanekuid esitada. siis peame seadma tähtaja muudatuste esitamiseks pärast seda, kui ametlik raport raporti projekt on esitatud, siis meil peab olema võimalik komisjonis selle üle hääletada, enne kui hakkame nõukoguga läbirääkimisi pidama. sellist menetlust tuleks jälgida ja taaskord tahaksin ma rõhutada seda, et tuleb sellise menetluse juurde jääda ja mitte istuda siin käed rüpes aega raisata. suur tänu! suur tänu, härra Van Nistelrooy! suur tänu, härra eesistuja! ma tahaksin jätkata selle küsimusega, mille juba härra Olbricht esitas äh, seoses selle töödokumendi ametliku staatusega. ehk peaksin rõhutama siin seda, äh, et tema peab meile ütlema, kas me peame selle vastu võtma paketina, tervikuna, mida see kõik tähendab võib-olla me peaksime kuulama siin ära parlamendi erinevad arvamused ja katsuma neid siis muuta ja panna kokku selliseks aktsepteeritavaks, panna nad kõik aktsepteeritavasse vormi või me peaksime möönma seda, et on tarvis ruttu asja sisusse süüvida ning võib-olla me võiksime siis otsustada nõnda, et raporti teatud osade osas äh, on ju töö päris hästi läinud ning võib-olla selles osas pole muudatusi üldse tarvis esitada. ehk võiks raportöör meile selgitada, missugust teed ta soovib minna, võib-olla ta tahaks ka jääda vägagi nõukogu seisukoha juurde. ja minu meelest on oluline ka see, et meil on võimalus ära kuulata komisjoni seisukohad sellel koosolekul, nõnda et nemad võiksid meile ütelda seda, missugune nende vaatevinkel selles küsimuses on. suur tänu! tänu. aitäh, härra esimees. ma arvan, et on väga hea, kui äh, neid sätteid lihtsustatakse, kuid sooviksin teha siiski ühe tähelepaneku, ma ei ole sugugi kindel, et oleks äh, väga efektiivne meie suurte keskkonnaprojektide jaoks tõsta äh, minimaalne kulu kahekümne viiest miljonist viiekümne miljonini väga paljud eh, keskkonnaalased eh, projektid peaks minu meelest olema just nimelt eh, pigem väikesed ja minu meelest kahekümne viie miljoniline lävend oli täiesti piisav. kui me hakkame toetama ainult suuri viiekümne miljonilisi projekte, siis see tulemus ei pruugi olla eriti produktiivne, aitäh. okei okay,, thank you very much. suur tänu. härra Kodmanis, palun. suur tänu. me räägime siin kahest seisukohast, üks oli nõukogu ettepanek, mis oli hilisem, järgnes komisjoni ettepanekule ning on mina tahaksin teada raport, kas raportöör oma muudatustes näiteks muudatusettepanekus number üksteist selles töödokumendis, mis meie ees on. muudatusettepanek üksteist, kas see tekst, mille komisjoni ette pani, Äh, ja meie raportöör pakub välja selle, välja jätta selle teksti üldse. kui nüüd mina saan asjast aru nii, et komisjoni ja nõukogu ettepanekute erinevus kaasrahastamise osas Sotsiaalfondi puhul ähm, äh, on erinev. komisjon räägib siin Sotsiaalfondist ning soovib, et äh, et sada protsenti makstakse aastal kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme komisjoni poolt siis liikmesriikidele välja. aga nõukogu ettepanekus peab olema meil, nõukogu ettepaneku puhul on meil vaja kaasotsustusmenetlust. ja nõukogu pakub välja, et seda põhimõtet võidaks kasutada ainult siis, kui liikmesriigid näitavad, tõend-, tõendavad, et need maksed on tõeliselt tarvilikud just kriisi vastu võitlemise meetmetena. ja ma ei tea, missugused riigid need on, kellele antakse seda lisaraha. nii et põhimõtteliselt teeb nõukogu komisjoni ettepaneku palju kitsamaks te peate tõendama, et kui te soovite tõesti seda sada protsenti väljamakset komisjonilt, siis te peate tõendama, et tegemist on kriisi vastu võitlemise meetmetega ja just, et sotsiaalfondi rahasid on selleks tarvis aastatel kaks tuhat üheksa ja kümme kuni kahe tuhande kümnenda aasta kolmekümne esimese detsembrini. Teie oma muudatusettepanekus pakute välja, et jäetaks välja komisjoni ettepanek. nüüd mu küsimus on, kas see tähendab seda, et, et teie pakute välja otseselt nõukogu ettepaneku öö, äh, siia, see on minu põhiküsimus. kõik ülejäänud on puhtalt formaalsus, sest kui asi on nõnda, ja me oleme teie ettepanekutega nõus ja me oleme nõus, et tõesti nii on võimalik, nagu komis-, nõukogu välja pakub, et komisjon maksab välja sada protsenti ainult tollel kahel aastal, mitte järgnevatel aastatel, ja ainult juhul, kui nõukogu, kui liikmesriigid suudavad tõendada, et nad kasutavad seda raha ja vajavad seda raha kriisi vastu võitlemiseks minu meelest ei ole ju, ei ole ju kerge seda tõendada, kõik ütlevad, et meil on kriis, aga ma tõesti tahaksin teada raportöörilt, mida tema sellest arvab ja põhimõtteliselt ma küsin sama asja, mis härra Olbrit küsib, aga täpsemalt. kas teie muudatusettepanek äh, on selline, et liht-, selle asemel, et lihtsalt komisjoni ettepanek välja jätta, või panna sinna asemele ka nõukogu ettepanek? suur tänu, palun raportööril vastata viie minuti jooksul, sest äh, Hispaania minister on juba kohal. kui te ei jõua vastata, siis võib-olla pärast no.. suur tänu. esiteks tahaksin ma osutada sellele, äh, et mul on tõesti kahju, et ma lugesin siin väga ruttu kõik asjad ette ja kolleegidel oli raske seda mõista, aga meil oli tõesti antud pool tundi aega ainult. aga ma saadan teile kõigile ka oma jutupunktid, nii et kõik on teil selge, sest praegu meil tõesti väga palju aega ei ole. aga mis on kõige tähtsam asi siin teil mõista? ma ei ole siin mingisuguse loominguga tegelenud. ma võtsin komisjoni esialgse dokumendi ja see öö, ja, ja nõukogu konsensuse küsimused, need ta pani muudatustena juurde asi peaks olema selge. ja nüüd me peaksimegi täna arutama seda, kuidas edasi minna. nii et mina küsin teilt vastu, kuidas me edasi läheme, kas lähme kiiresti, paneme selle materjali kokku ja kasutame seda öö, mm, dokumenti nõnda, et juba liikmesriigid saavad aprillis selles asjas midagi ette võtta või lähme tavalise äh, kaasotsustusmenetlusega edasi. ma ei ole siin mingi loominguga või oma loominguga tegelenud, ma võtsin komisjoni esialgse ettepaneku, teate, see valge raamat ja nii edasi, nii et midagi ma siin ise välja ei mõelnud. palun vabandust parlamendil ei ole seal mitte mingisugust rolli olnud, sest me kuulasime ja ootasime viis kuud, mida nõukogu tahab teha. nii et meil, meie ei ole siin süüdi. muidugi, nüüd on parlament juba probleemi ees selles mõttes, et tööhõivekomisjon tahab olla siin kaasraportööriks ja sellepärast ma nimetasingi selle dokumendi töödokumendiks, et me peame asjad korrektselt tegema, presidendid alles peavad ära otsustama, kes juhtkomisjoniks saab siin, aga ma ei taha, et me senikaua seda otsust oodates käed rüpes istuksime. sellepärast ma tahtsingi algatada diskussiooni, et teha kindlaks, kus me oleme. järgmine küsimus. mis puudutab muudatusettepanekut üksteist härra Kodmanis? asjad on nüüd siin väga selged, nagu te teate komisjoni ettepanek oli esialgne ettepanek, see on nüüd välja jäetud ja uus ettepanek puudutab neid riike, kes, keda, keda, kes on kõige rohkem kannatanud ja siin on selge vihje sellele, kelle skp võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga kahe tuhande üheksandal aastal vähenes rohkem kui kümme protsenti, see kriteerium on siin olemas ja ka kahe tuhande kümnenda ja nemad saavad siis äh, kaks ja neli protsenti vastavalt. Äh, see on täiesti selge, ainult sellised riigid saavad kasutada seda abi, mitte teised üks märkus äh, puudutas seda kahtekümmet viit või viitekümmet miljonit suurte projektide lävena. selle pakkus ka komisjon esialgu ise välja selleks, et asjad ei oleks liiga keerulised kuna liikmesriigid olid kaevanud selle üle, aga seda küsimust me saame juba raporti projekti alusel arutada, mille ma teile esitan ja siis me näeme, kas see on hea mõte või ei ole hea mõte. rohkemat mul praegu, härra esimees, öelda ei ole. suur tänu, härra raportöör. tahaksin teid teavitada sellest, et raporti projekt esitatakse kahe, kahekümne teisel veebruaril käesoleval aastal nii et okei okay.. hästi. härra tulemast, härra minister, meie komisjoni poolt härra Carlos Socanan, kes on rahandusasjade riigisekretär nõukogu eesistuja ülesannetes, esitab siis komisjonile Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Hispaania tööprogrammi tee, eh, just mis selles osas, mis puudutab regionaalset ja ühtekuuluvuspoliitikat, palun lugupeetud daamid ja härrad, tulen regionaalarengu poliitika komisjoni ette selleks, et rääkida Euroopa regionaalpoliitika praegusest olukorrast ning samuti ka Hispaania eesistumise suurematest prioriteetidest. ning räägin siin kolmest olulisemast aspektist, mis on minu jaoks väga tähtsad. kõigepealt siis meie ühtsuspoliitika tulevik samuti ka territoriaalsuse ühtsuse integreerimispõhimõte ning samuti ka poliitilise reguleerimise lihtsustamine. ning äh, nagu arvata võib, arutame neid teemasid põhjalikult Hispaania eesistumise ajal. arutan neid küsimusi nüüd detailsemalt. kõigepealt tahaksin rääkida ühtsuspoliitika tulevikust. selle poole aasta jooksul ning samuti ka tulevikus on ühtsuspoliitika saab ühtsuspoliitika süvendatud analüüsi ja arutelu osaliseks, seda nii oma prioriteetide kui eesmärkide poolest. praegusel hetkel toimub Euroopas viimaste aastakümnete kõige karmim majanduslangus. see on äh, see on tõstnud esile struktuurilised puudujäägid paljudes piirkondades ja riikides Euroopas, sõltumata sellest, millise majandus- ja sotsiaalse arengutasemega riigid on. seda peaks arvesse võtma ühtsuspoliitika tulevikku arutades. kõigepealt näitab kriis seda, kui kiiresti on vaja sisse viia struktuurilised muutused, mis võimaldaks liikmesriikidel, nii regioonidel vastu astuda üleilmastumisest tekitatud äh, väljakutsetele ning äh, seda teha jätkusuutlikult pikas perspektiivis. teiseks on kriis meile näidanud, on vaja äh, võimal-, on vaja välja töötada paindlikumaid vahendeid, mis suudaks, mida oleks võimalik lühiperspektiivis kasutusele võtta selleks, et majandusvapustustele vastu astuda neid, selliseid vapustusi äh, on raske ette näha ning see mõjutab äh, väga erinevalt erinevaid piirkondi. kolmandaks on võimalus, et erinevused liikmesriikide piirkondade vahel suurenevad äh, lähitulevikus. on võimalik, et lähiaastatel meie ühtsuspoliitika aeglustub erinevate liikmesriikide ja regioonide vahel. see tähendab väiksemat majanduskasvu, väiksemaid investeeringuid riigi poolt ning samuti ka suuremaid eelarvepiiranguid. see tähendab seda, et meie ühtsuspoliitika kaotab jõudu. praegusel hetkel on liikmesriikide poolt suur, suurem surve selleks, et nad viiks sisse struktuurilisi muutuseid, mida kasutavad kindlasti mõned riigid ja piirkonnad ära, samas teised aga jäävad sellest protsessist kõrvale. kriis tekitab meil ka sellise tunde, et majandus taastumine peaks tähendama ka sotsiaalsemat ja jätkusuutlikumat äh, majanduspoliitikat, see, see on suurem võimalus keskkonnakaitseks, see on võimalus olla innovatiivne ja eh, toetada teadmistepõhist majandust. kõik need eh, erinevad eh, elemendid tuleks, neid tuleks arvesse võtta meie ühtsuspoliitika väljatöötamisel, mis kindlasti mängib väga olulist rolli Euroopa in, erinevate piirkondade integreerimisprotsessi jooksul majandusarengu aeglustamine on minevikus mõjutanud väga negatiivselt meie ühtsuspoliitikat. just kõige vaesemad piirkonnad on need, mis on kõige rohkem kannatanud. võib-olla just sellepärast, et nende tootmisstruktuuride eh, tugevus on nõrgem. ning eh, selle maja, aeglasema majanduskasvu käigus on Euroopa regionaalpoliitikal väga oluline roll mängida Euroopa toetab ühtsuspoliitikat ning ta teeb seda, sest äh, see on äh, võimalus ähm, paremini äh, poliitiliselt ja õiguslikult ähm, lähendada Euroopa Liitu meie kodanikele, suurendada teadmisi institutsioonide kohta ning see tähendab seda, et me suudame kasutusele võtta kõik olemas olevad turumajanduse poolt välja pakitud, pakutud võimalused. see tähendab suuremat solidaarsust, ühtsust ja konkurentsivõimet see tähendab seda, et tuleb suuremat tähelepanu pöörata vaesemate piirkondade toetamisele ja aitamisele. samas peab ühtsuspoliitika olema nähtav kogu Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on oluline element, mida tuleb arvesse võtta meie tulevaste poliitika välja, väljatöötamisel. ning äh, samuti tähendab see seda, et me peame järgmise kümne aasta jooksul uued strateegiad ja tegevused välja töötama mis äh, peaks võtma aluseks äh, majanduse arengu, mis äh, on aluseks võtnud teadmised ja keskkonnakaitse. meie soovime oma poliitikaga toetada Euroopa majanduskasvu ja see tähendab seda, et meie tegevus peab olema oluline osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia väljatöötamisel, nagu seda oli, ta oli ka Lissaboni strateegia puhul. ning äh, unustamata investeeringud infrastruktuuridesse, mille areng on väga oluline Euroopa Liidu arengu jaoks, peab investeering innovatsiooni, teadusuuringutesse ja arengusse moodustama olu-, aina olulisem osa meie poliitikast, samuti ei tohiks unustada siin jätkusuutlikkuse aspekte ja samuti ka tead-, taaskas-, taastuvate energialiikide kasutuselevõtu ja energiaefektiivsuse. taas, vajadus taasorienteerida meie kulutused äh, õiges suunas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks on oluline mitte ainult riiklikul, vaid ka regionaalsel tasandil, sest väga paljud konkurentsi küsimused sõltuvad just nimelt regioon, regioonidest. ühed olulisematest elementidest mm, jää-, lisandväärtuse saaviseks regionaalpoliitikas on institutsionaalse eh, suhtlemise suurendamine, mis on viimastel aastatel eh, eh, paranenud ja arenenud. me peame know-how'd levitama koha peal. See, sellega seoses peab ütlema, et üks olulisemaid aspekte, mida arvesse võtta Euroopa ühtsuspoliitika väljatöötamisel, on tema eesmärkide selge väljatöötamine. seoses praeguse arengupoliitikaga, ühtsuspoliitikaga tundub, et tema jätkusuutlikkuse ja jätkuvuse osas on kokkulepe, kuid samas on vaja rääkida võimalikest eh, muudatustest, mis tema efektiivsemaks muudaks. üks olulisemaid aspekte, mida arvesse võtta, on ühtsuspoliitika eesmärgid. praegusel hetkel äh, on väga palju erinevaid finantseerimisvõimalusi Federi jaoks, kuna eesmärgiks äh, on garanteerida vaesemate piirkondade harmooniline jätkusuutlik areng. kuid samas äh, peab ütlema ka seda, et Euroopa Liit peab lahendama üht, ühiseid probleeme, nagu kliimamuutus, immigratsioon, demograafilised probleemid ning sellega seoses on väga palju erinevaid valdkondi, millest peaks rääkima. kui äh, ühtsuspoliitika on oluline, äh, ühest küljest kasulik, peab teisest küljest siiski mõtlema, kuidas paremini ühistele äh, väljakutsetele vastu astuda. kuidas ko-, koordineerida oma tegevust? teine oluline küsimus on eelarvepiirangud väga äh, suureks probleemiks äh, majandusküsimuste lahendamisel. see tähendab seda, et me peame võimalikult efektiivselt kasutama ära olemasolevaid vahendeid, mida on aina vähem. samuti tuleb äh, võtma, võtta arvesse ka iga regiooni omapära ja millised probleemid on igal, igal piirkonnal ühtsuspoliitika eesmärkide saavutamisel. teine oluline küsimus on ülemineku perioodide väljatöötamine erinevate regioonide jaoks võib arvata, et järgmise eh, finantsperioodi ajaks eh, on problemaatiliste eh, piirkondade arv suurem. tundub, et kui me soovime harmoonilist arengut nende piirkondade jaoks, siis ei tohi sisse viia väga järske muudatusi ja ära kaotada finantstoetusi, mida need piirkonnad seni on saanud ühtsuspoliitikalt. Neil on vaja teatud finantsstabiilsust majandusprotsessi käivitamise ajaks. viimased läbirääkimised, mida peetakse, eh, puudutavad üleminekuperioodide väljatöötamist finantstoetuste eh, küsimuses. Eh, esialgne finantstoetused on ette nähtud perioodi algfaasiks, see tähendab seda, et praeguseks ei ole välja töötatud veel korrektset finantsplaani ja see tähendab seda, et see tekitab probleeme väga paljude piirkondade jaoks nii phasing out kui phasing in perioodi vältel. sellised äh, äh, pro-, äh, probleemid ei aita regioone oma probleeme paremini lahendada ja see tähendab ka seda, et nende konkurentsivõime väheneb. sellega seoses on väga oluline ära hoida negatiivseid tagajärgi nende piir-, piir-, ähm, kondade jaoks eh, finantsraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend vältel. ja mis puudutab regionaalset konkurentsivõimet ja tööhõivet, siis tuleb arvesse võtta, et siin on eesmärk tihedalt seotud konkurentsivõimega. Nende regioonide eh, eesmärgi raamistik näeb ette majanduslike muudatuste läbiviimist innovatsiooni ja ja teadmistepõhise ühiskonna toetamisel, samuti ka, eh, samuti ka ettevõtluse toetamisel ning keskkonnakaitsel. ja paremini inim, inimressursside ärakasutamisel. eesmärk on, et kaks kolmandikku meie piirkondadest moodutaks selle sihtalast osa kahe tuhande kahekümnenda strateegia, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia näeb ette tuge-, tõhustatud ühtsuspoliitikat. peame üritama eh, suuta eh, luua eh, positiivse mootori, mis aitaks regioonil kaasa tõmmata ühtsuspoliitika eesmärkide sekka. siin ei ole tegu mitte ainult E, e, toetuste jagamise, vaid see tähendab ka seda, et tuleb läbi viia institutsionaalseid muudatusi, efektiivsust tuleb suurendada, samuti tuleb e, sotsiaalset hüljatust vähendada. teine oluline aspekt on see, et finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kakskümmend kaasab väga erineva arengutasemega piirkondi. meie eesmärk konkurentsivõimet suurendada tähendab seda, et et ei tohi kedagi välja jätta. meie eesmärk eh, on kaasata kõik eh, piirkonnad, kelle sissetulek on kaheksakümmend viis protsenti kesk, Euroopa keskmisest. see eh, het-, kaasa võetud, see kaasa arvatud e-, regioonide heterogeensus Äh, tähendab seda, et peab, tuleb välja, täpselt välja töötada, mida, milliseid tegevusi, millist äh, ettevõtlust äh, tuleb toetada. tundub mõistlik, et piirkond, mille sissetulek isik, inimese kohta on, peaks saama rohkem toetust kui selle piirkonna elanik, kes elab piir, rikkamates piirkondades mis puudutab territoriaalse koostöö eh, küsimust, siis eh, eh, see, selles osas oleks üldiselt üksmeelel. ning üks oluline küsimus, mida arutada, on finantstoetused. see tähendab koostööd piirkondade ja riikide vahel, see tähendab ka erinevate valdkondade vahelist koostööd. teisest küljest on oluline äh, lihtsustada märkimisväärselt meie keerulisemaid eesmärke, mis on seotud sellega, kui palju erinevaid ametnikke erinevates riikides selle küsimusega tegelevad. mis, nad on seotud tihti väga sarnaste eh, projektidega, mida finantseeritakse. kui me analüüsime eh, meie eh, eesmärkide erinevaid osi, siis ka siin on võimalik välja töötada võimalusi arutelu pidamiseks. mis puudutab piiriülest koostööd, siis eh, siin on vaja võimalikult palju osapooli kaasata ja nende potentsiaali ära kasutada. on vaja ka eh, horisontaaltasandi koostööd, eh, mis võtab ka arvesse erinevaid eesmärke ja erinevaid sektoriaalseid poliitikaid. samuti on vaja suuremat vertikaaltasandi koordinatsiooni. see tähendab ka seda, et on vaja analüüsida võimalust tugevdada piiriülest koostööd mitte ainult finantsseisukohast, vaid ka eh, administratiiv- ja haldusküsimustest lähtudes. mis eh, puudutab eh, riigiülest koostööd, siis siin on oluline arutelu küsimus erinevate valdkondade ümberdefineerimine mis puudutab erinevaid Euroopa regioone, siis on selge, et neid huvitab välja töötada selliseid valdkondi, milles nad võivad koostööd teha, kuid samas tundub, et e, ei ole eriti mõistlik, et üks regioon teeb väga erinevates valdkondades e, koostööd. iga regioon peaks välja töötama, millised on nende prioriteedid ja millistes valdkondades soovite koostööd teha muude Euroopa regioonidega, muutes oma tegevust niimoodi efektiivsemaks ja lihtsamaks. väga keeruline on eh, neid valdkondi väga tööt-, välja töötada, kuid see on oluline selleks, et, et muuta efektiivsemaks eh, riigiülene koostöö. ning lõpetuseks on eh, oluline tugevdada regioonide vahelist koostööd, et regioonid või piirkonnad või koostööpiirkonnad, mis asuvad lähestikku, saaks tihedamat koostööd teha, kui neil on ühised huvid. regioonide vaheline koostöö peaks paremini kohanema, kohanduma kohalike omavalitsuste vajadustele. ja ning räägiksin nüüd territoriaalsuse, territoriaalse ühtsuse sihtalast. E, siin on väga oluline territoriaalse ühtsuse printsiibi integreerimine. Lissaboni leppe artiklis kolm on territoriaalsuse ühtsuse lisanud äh, üheks konkreetseks eesmärgiks meie poliitilise, äh, meie, meie ühtsuspoliitika tuleviku jaoks. see puudutab ka majandus- ja sotsiaalpoliitikat. peale selle praeguse kriisi mm, käigus, mis on tabanud raskelt erinevaid piirkondi, on vaja rõhutada territoriaalse ühtsuse tähtsust Euroopa Liidu jaoks ning arutelu selles küsimuses on uue hoo saanud. kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris võttis Euroopa Komisjon vastu eh, rohelise raamatu, mis puudutab avalikku arutelu territoriaalse ühtsuse ja selle poliitiliste tagajärgede kohta. vastavalt sellele rohelisele raamatule on eh, territoriaalne ühtsus, eh, tähendab territoriaalne ühtsus seda, et tuleb garanteerida harmooniline areng kõikide piirkondade jaoks teiseks eh, tähendab see eh, seda, tuleb garanteerida Euroopa jätkusuutlik areng. teiseks eh, tuleb suurendada koostööd ja muuta linnad elamisväärsemaks. nüüd Hispaania e-, eesmärk on selliseid arutelusid tõhustada ning Eh, ning viia see poliitika ka reaalselt ellu. oluline küsimus, kolmas oluline küsimus, millele kavatsen keskenduda, puudutab lihtsustamist. see on oluline arutelu küsimus järgmiste kuude jooksul. see puudutab erinevate reeglite ja menetlusküsimuste väljatöötamist ühtsuspoliitika valdkonnas. praegusel hetkel eh, halduse kontrollimenetlus on liialt keeruline. see toob kaasa liialdatud töökoorma ja see tähendab seda, et Euroop-, see to-, to-, töötab otseselt Euroopa ühtsuspoliitika majanduslike eesmärkide vastu. praegune eh, süsteemide, eh, praegune süsteem eh, on, seda iseloomustab kaks äh, aspekti, kõigepealt, et äh, kontrollimehhanismid on väga keerulised ja samas pole need mehhanismid eriti aidanud Euroopa äh, fondide parema ärakasutamise suunas. mis puudutab haldusküsimusi, siis, siis investeering investeeringuid ei ole, investeeringud ei ole eriti suured, toetus ei ole eriti suur. tuleb tasakaalu viia investeeringud ja finantseering. ning selles kontekstis võib tähendada see, seda, et ühtsuspoliitika toetused võib tähendada eh, seda, et need, see rahaline toetus on eh, tegelikust eh, ühtsuspoliitikast täielikult lahus see tähendab seda, et see võib tekitada eh, likviidsuskriisi ning eh, eelarve puudujääke paljudes erinevates organis-, eh, organismides. see on eriti oluline, mida, seda olulisemaks läheb, mida väiksema institutsiooniga on tegu. eelarve puudujääk on praeguse kriisi vältel väga tõsiseks probleemiks muutunud see tähendab seda, et tekivad väga suured lisakulud ja see tähendab seda, et eh, finantsvõimalused vähenevad eh, vahel isegi kümne protsendi võrra ja eriti siis, kui eh, maksegraafik aeglustub ja maksed hilinevad aasta võrra. mis puudutab kontrollimehhanisme, siis ei ole selge, et praegused kontrollid on kuidagi aidanud Euroopa fondide efektiivsemat ära kasutamist sellega seoses leiame, et me peame üle hindama kontrollide efektiivsuse ja kulukuse. on oluline välja öelda, et leiame, et kontrollid peavad toimuma, need peavad olema ranged, et fonde kasutatakse ära ettenähtud eesmärkidel. kuid samas ei tohi muutuda kontrolli fundamentalistiks. peame pühendama rohkem vahendeid efektiivsema kontrolli läbiviimiseks, mis vastaks meie eesmärkidele. kui tähelepanelikult loeme Kontrollikoja viimast aruannet, siis see näitab, et suuri eh, probleeme ei ole täheldatud, suuri vigu ei ole täheldatud. peale selle vead ei tähenda pettust. tegelikult Kontrollikoja aruanne ei ole eh, leidnud ainsatki konkreetset petujuhtumit sõltumata sellest, kui põhjalikult äh, programmid on üle vaadanud. lisaks sellele, nagu see raport ka välja toob, äh, on äh, seotud tihtipeale, vead seotud tihtipeale ähm, see reeglite ebakorrektse rakendamisega, mis on üsnagi tavalised. ainult siis, kui fondide toetust on ähm, ebaausalt taodeldud, võib äh, öelda, et tegu on pettusega. sellega seoses leiame, et on vaja äh, protsessi lihtsamaks muuta ja äh, samuti tuleb ka maksete sooritamine muuta lihtsamaks ja kiiremaks. Euroopa Parlament analüüsib struktuurifondide üldmäärustikku praegusel hetkel. möödunud aasta lõpul jõuti nõukoguga selles osas kokkuleppele muudatuste läbi sisseviimiseks ette parlamendi poole, parlamendile esitatud ettepanekus eh, pakuti välja erinevaid võimalusi, kuidas eh, haldusküsimusi paindlikumaks muuta, ilma et eh, kontrollimehhanismi ja finantsdistsipliini kuidagi vähendab. Neid meetmeid tuleb kasutusele võtta enamus, kõikides liikmesriikides ja praegu juba on kasutusel enamuses. nagu te teate, praegusel hetkel on likviidsusprobleem väga oluline konjunktuurne probleem komisjonil ei ole praegusel hetkel ette nähtud uusi õigusloomelisi pakette välja töötada selle ega järgmise aasta jooksul. meie oleme oma eesmärgiks eh, seadnud eh, jätkata tööd selles valdkonnas ja kui see pole võimalik, siis eh, soovime välja töötada uued määrustikud ja uued põhiprintsiibid selleks, et oleks olemas tugev alus uute struktuurifondide määrustik väljatöötamisel nüüd veel üks küsimus, mis võib-olla ei ole praegu väga olulise tähelepanu saanud, kuid ma tahaksin siiski rõhutada, et tegu on olulise küsimusega. vastavalt artiklile kolmkümmend struktuurifondide üldmäärustikus esimese, Hispaania eesistumise esimese semestri jooksul kõige hiljemalt esimesel aprillil kahe tuhande kümnendal aastal esitab komisjon uue strateegilise raporti, mille äh, aluseks on liikmesriikide poolt esitatud raportid kahe tuhande üheksandal aastal. Neis raportides analüüsitakse, kas, millised eesmärgid on fondide abil saavutatud ja milline eh, panus on neil Euroopa üldeesmärkide saavutamisel. Komi-, eh, nõukogu analüüsib eh, seda raportit detailselt ning teeb oma poolt seda järeldused enne kahe tuhande kümnenda aasta juunit. üheks Hispaania eesistumise prioriteediks äh, on arutelu ühtsuspoliitika tuleviku üle. võtame arvesse, et kuue kuu, see kuus kuud võib olla võimaluseks äh, suurendada ühtsuspoliitika tegelikku väärtust. selles osas on meie ühtsuspoliitika strateegiline raport võimaluseks äh, hinnata äh, ühtsuspoliitika tegelikku panust ning valmistada ette selle poliitika tulevik järgmiseks finantsperioodiks. mis puudutab Eh, seda, mida Hispaania kavatseb ette võtta oma eesistumise ajal, siis eh, üheksateistkümnendal veebruaril toimub mitteametlik eh, regionaalpoliitika ministrite kohtumine Saragossas, kus arutatakse ühtsuspoliitika tulevikku ja ka territoriaalse ühtsuse tulevikku, samuti ka uut lähenemist meie ühtsuspoliitika eesmärkidele ning samuti ka ühtsuspoliitika üldsuuniste lihtsustamine. nagu te näete, on tegu väga oluliste teemadega ja need kõik on lähedalt seotud ühtsuspoliitikaga. nagu ma ütlesin, loodame, et Hispaania eesistumine on äh, efektiivne aeg, mille jooksul me suudame anda lisaväärtuse meie ühtsuspoliitikale ja eh, tugevdada eh, selle poliitika rakendamist. Teie komisjoni töö on Hispaania eesistumise jaoks väga oluline, võttes arvesse, kui suured kogemused teil äh, ühtsuspoliitika äh, äh, valdkonnas on. arvan, et olete heaks eeskujuks oma seniste tublide tulemustega ning näide sellest, mida võib saavutada, kui hästi töötada. samas ei tohi endaga rahus olla, rahul olla lihtsalt, sest ühtsuspoliitika osas on vaja veel väga palju ära teha, väga palju parandada. Lissaboni lepe mängib, annab veel olulisema rolli Euroopa Parlamendile ja ka seda ka ühtsuspoliitika väljatöötamisel. sooviksin teid, teid käest paluda tõhusat koostööd Hispaania eesistumisega. Teil on kindlasti võimalus oma sõna sekka öelda struktuurifondide äh, Eh, uute määrustike väljatöötamisel. suur tänu teile ja olen valmis vastama teie küsimustele. For... suur aitäh, et äh, andsite meile ülevaate siis Hispaania eesistuja programmist regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika osas ja nüüd tahaksin avada debatti, kõigepealt koordinaatorid, kui te soovite sõna. härra Van Nistelrooy, palun. aitäh, eesistuja. ma räägin hollandi keeles. Te rääkisite Hispaania kogemustest ja loomulikult eh, Hispaanial on väga pikaajalised ja põhjalikud kogemused ühtekuuluvuspoliitikas, nii et teil on väga hea positsioon selleks, et hinnata territoriaalset ühtekuuluvust ning samuti solidaarsust sellise riigi põhjal, nagu teie koduriik. nii et ma ei taha küsimusega liiga kaua viivitada, minu põhiküsimus puudutab seda, et kas te mõistate, et arvestades, et Lissaboni leping on just jõustunud, Euroopa Parlament on nüüd teistsugusel positsioonil või tal on teistsugused ähm, ülesanded, mis puudutab hääletamist ja nii edasi. näiteks ähm, ministrite nõukogu võib äh, avaldada survet parlamendile, aga minu arvates on oluline, et me peaksime põhimõttelise arutelu selle üle, millised need suhted on. ja ma usun, et siin on endiselt puudusi selles osas, mis puudutab vähemalt meie arusaamist parlamendi ja nõukogu vahelistest suhetest. kas teil näiteks Saragossa protsessi osas on mingisuguseid ettepanekuid? tundub, et on vähemalt mingeid positiivseid signaale selle rolli kohta, mis parlamendile antakse. teiseks, te väljendasite oma optimismi seoses Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiaga ja ma arvan, et paljud teist äh, Mm, nõustuvad sellega, loomulikult kõigepealt nõukogu ja komisjon peaksid paika panema visiooni ja regionaalpoliitika peaks olema osaks sellest, aga kui te vaatate kaks tuhat kakskümmend visioonidokumenti, siis see on suurepärane tekst ja nüüd on selge, või vabandust, pii-, puudub ähm, tegelikult selge viide parlamendi pädevusele vastavalt ähm, uutele lepingutele, nii et äh, oma ettekande alguses te rääkisite tippkohtumise tulemustest, rääkisite ka eesmärkidest. meil on vaja rohkem teada nende vahendite ja tööriistade kohta või töömeetodite kohta. mulje, mis meile on jäänud, on see, et eesmärgid on teil seatud väga kõrgele, aga me justkui ei tea, mis eh, konkreetse töö osas eh, toimub ühtekuuluvuspoliitika juures, et võib-olla saaksite selle kohta lähemalt rääkida ja me hea meelega kõik, kõik kindlasti kuulame teid suur tänu. kas te olete nõus, et võtame kaks-kolm küsimust ja siis vastate? hästi, suur tänu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre einführenden Progreel. Äh, suur tänu, esimees, äh, suur tänu, minister. Äh, mul on väga hea meel, et me peame praegu seda arutelu. me oleme rääkinud sellest, mida tähendab tulevane ühtekuuluvuspoliitika või mida ta peaks tähendama, oleme seda arutanud parlamendis juba mõnda aega ja ja meile on suureks abiks, kui me saame vaadata siin Hispaania kogemusi viimastel aastatel ühtekuuluvuspoliitika ülevõtmisega ja mul on hea meel, et te tõstatasite menetluste lihtsustamise küsimuse, kuid ma tahaksin selle kohta ka midagi küsida. see, millega me praegu parlamendis tegeleme määrusega seoses, on nii-öelda minimaalne muutuja või minimaalne variant, miinimumvariant, sest nõukogu tohutu kaua ei suutnud üldse otsustada, mis meie käsutuses on. komisjon tegi ettepaneku, siis muudeti seda ja nii nagu härra Nistelrooy ütles, siis nüüd parlamendina on meil roll, kus me saame sellele anda nii-öelda oma sisendit või oma panuse. sest me tahame tõesti näha, et see võetaks ka piirkondades üle, nii et me tahame, et sellega jõutaks valmis aga me ei ole tegelikult paika pannud kõik selle lihtsustatud menetluse elemente mul on kahju nentida, et te ei maininud seda, et me kõik istuksime koos maha ja püüaksime siis välja mõelda, kuidas on võimalik leida neid lihtsustatud menetlusi, nii et raha voolaks kiiremini ja lihtsamini piirkondadesse nende inimeste juurde, kes seda vajavad. sest see on ju, miks, põhjus, miks me selle raha üldse kättesaadavaks teeme lõppanalüüsi kohaselt, nii et kas te saaksite kinnitada, et Hispaania eesistumise äh, perioodil vähemalt arutada seda nõukogus või teete mingid ettepanekud, nii et tulevikus saaks äh, olema selline laiem ühenduse alus selle lihtsustatud menetluse lahendamiseks? ja, ähm, äh, järgmiseks proua Schröter, tahaksin küsida mõned praktilised küsimused te tõstataksite või kirjeldasite mitmeid konstruktiivseid viise edasiliikumiseks, rääkisite äh, aastale kaks tuhat kolmteist järgnevast, aga mulle pakub äh, huvi just ehitustegevuse või <clears throat> kogu selle konstruktsiooni puhul, vabandust, äh, see, et kas teie ettepanekud on nõukogu rühma ettepanekud või Hispaania ettepanekud või on see kõik see, mida te järgmise kuue kuu jooksul äh, hakkate ette valmistama nõukogu töörühmas, mis tegeleb siis kahe tuhande kolmeteistkümnendale aastale järgneva perioodiga. et kas see on eesmärk, kas see on Hispaania ettepanek või on see võib-olla nõukogus äh, saavutatav kompromiss ja mulle pakub huvi saada teada, kas ja mil määral hakkab selle kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastatel, aastale järgneva perioodi reformiga tegelema nõukogu töörühm. kas äh, teie eesistumise lõpus näiteks esitatakse vahepealsed tulemused või millised on teie kavad üldiselt? härra minister. Muchas gracias por sus eh... suur tänu teile ja teie küsimuste eest esimene küsimus härra Van Nistelrooilt on seotud Euroopa Parlamendi rolliga ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel. kõigepealt lubage mulle öelda, et koostöö tegemine on väga oluline. peame õppima toimima uute reeglite kohaselt et ja suurendama oma vahelist koostööd. meie konkreetsed eesmärgid Hispaania eesistumise ajal, mille oma kõnes kokku võtsin, kindlasti eh, realiseeruvad Saragossas toimuval kohtumisel, kuhu on kutsutud ka Euroopa Parlament. just see, selle läbi me soovime teid äh, ühistegevuse protsessi kaasata. mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, siis äh, ühtekuuluvuspoliitika ja, ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahel praegusel hetkel veel side puudub, kuid ma arvan, et need tuleb omavahel ühendada. ma tahaksin rõhutada, et see koht, kus see arutelu toimub, kus üritatakse äh, sügavuti mõelda selle üle, kuidas see side luua, on järgmisel kuul toimuv kohtumine Saragossas. rõhutan veel kord, et Euroopa Parlament äh, peaks äh, meid, äh, peaks meiega seal ühinema. mis puudutab lihtsustamisprotsessi, siis ma tahaksin rõhutada, et kavatsema, kavatseme seda samuti sügavuti arutada äh, veebruaris. see on üks Hispaania eesistumise prioriteetidest. ning soovime eh, ma räägin teile nüüd eh, inimesena, kes tegeleb eh, oma riigi eelarve küsimustega. meil on samuti ranged kontrollid, mis on sama ranged kui komisjoni poolt rakendatavad kontrollid erinevates liikmesriikides. see toimib nii Hispaanias kui ka teistes liikmesriikides eelarve väljatöötamisel. ning see kontrolliprotsess on väga range e, ja loomulikult see ei luba mingisugust, mingisuguseid viivitusi. me kontrollime eelarvet ilma e, hilinemiseta üritame olla võimalikult efektiivsed sealjuures. kui on võimalik seda teha riiklikul tasandil, siis peaks olema võimalik seda teha ka Euroopa tasandil. loomulikult ei tekkinud need kontrollisüsteemid tühja koha pealt, vaid eh, nad on tekkinud väga eh, pikkade eh, aastate jooksul. ja me peame õppima efektiivselt tegutsema ka Euroopa tasandil selles valdkonnas. ma olen täiesti veendunud selles, et paranemisvaru on meil, parandamisvaru on meil väga suur ja me peame olema rangemad kui praegu, kui samas ei tohi ehm, hilinemisi ehm, lubada, et kontroll ei toimuks mitmeaastase hilinemisega. me teame, et seda ei ole võimalik teha paari päevaga. ma arvan, siiski, et tegu on väga olulise aruteluga. ning see toimub siis taaskord, see arutelu toimub taaskord äh, Saragossas veebruarikuus. ning mis puudutab minu sõnavõtu olulisemaid mõtteid, siis tegu on Hispaania olulisemate ettepanekutega ja räägime sellest veel täpsemalt veebruaris toimuval ministrite kohtumisel ning loomulikult komisjon töötab samuti juba selles valdkonnas edasi ja leiame, et on väga oluline, et see töö jätkuks ka tulevikus. suur tänu teile! okei okay,, thank you very much, I have uh, eight colleagues in suur tänu, mul on nimekirjas nüüd kaheksa kolleegi ja tahaksin küsida, kas keegi soovib veel sõna? vastasel juhul sulgeme kõnelejate nimekirja selleks, et saaksime ka hääletada õigel ajal. mulțumesc. Uh, ja nüüd saab sõna proua Manescu. aitäh, härra minister, teie ülevaate eest. niivõrd, kui ma aru sain, siis Hispaania eesistuja eesmärgid on äärmiselt äh, avahned ning äh, need prioriteedid, mis te välja tõite, näitavad, et te tõesti keskendute peamistele küsimustele, mida on äh, arutanud nii parlament kui meie komisjon. Te rääkisite kriisist, te rääkisite kriisi mõjudest, nüüd selles kontekstis, härra minister, tahaksin teilt küsida, kas Hispaania eesistuja lisaks neile prioriteetidele, mis teie siin välja tõite, on kaalunud järgmise kuue kuu jooksul ka teatud konkreetseid tegevusi, mis toetavad neid riike, kes endiselt teravalt tunnetavad kriisi mõjusid? nüüd, mis puudutab äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis nagu te teate, kahjuks selles strateegias ei mainita ko-, üldse kohalikke omavalitsusi. ja tahaksin teilt küsida, härra minister, kas te usute, et te saate järgmise kuue kuu jooksul seda aspekti kuidagi parandada, eriti arvestades et eesistuja mainis eh, just valitsemistavasid erinevatel eh, tasanditel, kuid eh, kui ühte oma eesmärkidest ja loomulikult see ei saa olla edukas erinevatel tasanditel, kui kohaliku tasandi omavalitsused selles ei osale. ja kui te vastate mu küsimustele, olen väga tänulik okay,. aitäh! järgmine härra, järgmiseks härra Vlasak Vážený pane ministře, já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci. lugupeetud eesistuja, suur tänu selle ettekande eest. mina tahaksin rõhutada teatud punkte, mida te ka mainisite. mainisite kontrolle minu arvates on see midagi niisugune, mis muudab tegelikult taotlejate elu keerulisemaks siis, kui nad äh, taotlevad rahastamist. kuidas te suhtute äh, üksikute kontrollide tunnustamisse puhkudel, kus kasutatakse siis äh, samu meetodeid. teine mm, punkt, statistika kontrolli ja statistika meetodite kontrollid. loomulikult meil on vaja võrreldavaid numbreid, aga teisalt tahaksin ma muuta taotlejate elu äh, Äh, lihtsamaks, nii et ka aruandlus ja statistikanõuded oleksid lihtsamad. ja minu kolmas küsimus puudutab äh, paindlikkusnõuet või nõudeid. loomulikult äh, finantskriisi ajal me peame olema paindlikud ja mida te tegelikult pidasite silmas, milliseid mehhanisme selle paindlikkuse suurendamisega? okei okay,, thank you very much järgmiseks proua Teli ja siis minister vastab ah.. Äh, merci äh,. tänan, härra esimees. Äh, lugupeetud aseminister. Te võtate eesistumise üle aastal, mis on pühendatud sotsiaalse väljatõugatuse vastu. mida oleks teil öelda kaheksakümnele miljonile eurooplale, kes elavad äh, Ehm, allpool vaesuspiiri, seitseteist protsenti Euroopa elanikest on eh, vaesed. me kaitseme keskkonda, kuid samas eh, on ju tegu ka keskkonna, keskkondliku õigluse küsimusega. energia puudujääk, energia, eh, energiale ligipääs on suureks probleemiks paljudele eurooplaste jaoks ning neil on raske näiteks oma kodusid praegusel hetkel mõistliku hinna eest soojendada või kütta. ma kuulasin tähelepanelikult Jose Luis Rodriguez Zapatero kõnet möödunud nädalal. ta rõhutas Strasbourgil, et meil on vaja ühtset Euroopa energiaturgu, mis aitaks meie energiasõltuvust vähendada. kahe tuhande seitsmendal aastal ütles Hispaania eh,, Hispaania minister eh, raporti, mis puudutas elamuehitust ja elamute, elamute tingimusi. ma ei räägi siin sajast tuhandest Hispaania üliõpilasest, kes küsimuses, kes avaldasid meelt loosungil Que pasano tenemos casa ehk siis mis toimub, meil pole kodu. nii et minu küsimus on millised on teie prioriteeted eh, ka eh, energiastrateegias kahe tuhande kahekümnendaks aasta strateegiaks ja teiseks, mida teha selleks, et võidelda konkreetselt vaesuse vastu ja eh, spetsiifilisem küsimus, mis puudutab energiaprobleeme ja lähi paari kuu pärast toimuva Euroopa linnaküsimuse ja Eh, ja elamu küsimuste ministrite kohtumine ning tahaksin teada, millised konkreetsed eesmärgid on hispaanlastel jaoks tehtud eh, selleks, et võidelda energiaprobleemide vastu ning ma tahaksin rõhutada, et te rääkisite, eh, te rääkisite, rääkisite välja tõugatutest hüljatustest. Pariisis on väga rikkaid linnaosi, väga vaeseid linnaosi. kuidas te kavatsete kasutada fonde paremini erinevate piirkondade tegelikku olukorda ära kasutada. Thank you very much, Mr Minister, you have the floor. härra minister, teil on sõna. ja veel kord või jällegi oleks mul väga hea meel, kui te, kui saaksite teha konkreetselt ja lühidalt, sest aega on meil vähe uh,. ma räägin lühidalt, nagu minult paluti, kõigepealt, milliseid eh, konkreetseid ettepanekuid minult küsitakse, olgem realistlikud, on võimatu lihtsalt kuskilt eh, lisaraha leida. kuid eh, oleks oluline samm edasi, kui me suudaksime kasutada efektiivselt ära olemasolevaid vahendeid on vaja, et äh, olemasolevad fondid jõuaks oma äh, eesmärgini, oma kasutajateni. oleks vaja, et meie ühtekuuluvuspoliitikat rakendataks sajaprotsendiliselt. mis puudutab regionaalset osalust, osalust regionaalsel ja kohalikul tasandil. Hispaania eh, on väga detsentraliseeritud riik. see tähendab seda, et institutsionaalne sõltumatus toimub. ja ma arvan, et selline nii-öelda kapillaarsüsteem peaks äh, äh, toimima ka Euroopas. me ei pea keskenduma detailidele. mitmetasalindeline osalus äh, on väga tähtis. mis puudutab statistilist kontrolli, siis oleme, tegeleme selle nimel, tegeleme sellega, et äh, statistika vastaks tegelikkusele ja üritame seda saavutada ilma, et kontrollimehhanismid liialt äh, suure koormuse osaliseks saaksid. tegu võib olla ka statistilise tehnika kasutusele võtmisel. oluline on lihtsalt see, et, äh, et me jaotaks äh, et me jätaks oma tegevust äh,, tähelepanu võimalikult proportsionaalselt. mis puudutab suuremat tegevusvõimet, siis me peame ära kasutama iga regiooni võimalusi ja potentsiaale ja mis puudutab kahte viimast küsimust, siis äh, ma ei hakka sellest detailsemalt rääkima. see, nad ei puuduta minu tegevusvaldkonda. nii energiaprobleemid kui ka elamumajandusküsimused ei ole otseselt minu valdkondadega seotud, te teate sellest kindlasti palju rohkem. me oleme teistes valdkondades Hispaania eesistumise ajal kindlalt otsustanud selles valdkonnas edasi tegutseda Hispaania peaminister rõhutas, kui oluline on eh, siseturu, energia siseturu täielik väljaarendamine, et eh, energiaprobleemide vastu võidelda. Thank you very much. suur tänu. nüüd härra Alfonsi ja siis härra Kodmanis ja siis härra Basolaro Euh, tänan, härra esimees. mul oleks paar küsimust. kõigepealt, kuidas Hispaania eesistumine kavatseb, mida kavatseb Hispaania eesistumine teha selleks, et et meie ühtekuuluvuspoliitika jaoks määratud vahendeid eh, mitte ainult, et neid ei võetaks vähemaks, vaid et neid kasutatakse sajaprotsendiliselt järgnevatel aastatel. ning teine küsimus puudutab makroregioonide projekti. oleme näinud Läänemere makroregiooni küsimusi arutatavat Rootsi eesistumise ajal, samuti Donaujõe makroprojekti Ungari eesistumise ajal. ja minu kui korsiklase jaoks oleks oluline teada saada, kas äh, kavatsetakse ka Lääne-Vahemere makroregiooni loomise kallal tööd teha. kui praegusel hetkel on täiesti võimatu eh, otse kaupa vedada Korsikalt Sardiiniasse. kõigepealt viiakse eh, kaubad eh, Marseille'sse, siis sealt alles Sardiiniasse. kuidas kavatsete teie võidelda kliimamuutuste vastu ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas? praegu on tegu tõelise karikatuurse näitlejaga selles valdkonnas ning samuti te ütlesite, et te soovite arutelu meie eesmärkide osas, meie soovime ka kriteeriumide osas arutelu ja eriti puudutab see SKP-d. kas ei oleks võimalik kuidagi teistmoodi eh, mõelda, võtta, võtmata arvesse ainult SKP-d, vaid ka muid faktoreid? suur tänu ja härra Kodmanist, palun härra minister, ma tahaksin teilt küsida ühe küsimuse. Teil on täiesti õigus selles, et me ei saa kuskilt vahendeid juurde, me peame lihtsalt vahendeid kasutama tõhusamalt ja härra Parkase raportis on see kümnes äh, säte, mis näeb ette, et iga kümne aasta tagant liikmesriigid peavad esitama aruande vahendite tõhusa kasutamise kohta. samas me teame, et regionaalpoliitika peadirektoraat komisjonis on kahe tuhande üheksanda aasta lõpus läbi viinud uuringut vähemasti struktuurifondide mõjust niisugustele parameetritele nagu äh, tööhõive, maksebilanss, skp kasv, eksport ja import ja minu küsimus on, et eelarvekomisjonis me üritame äh, edasi suruda ideed eelarve vahearuandest, eh, saamaks eh, ülevaadet üldisest tõhususe tasandist, milline oleks Hispaania eh, seisukoht struktuurifondide rahade niisuguste, niisuguse läbivaatamise kohta, sealhulgas härra Barka raportit silmas pidades? suur tänu ja härra Postinaru no.! aitäh, esimees härra minister, ma tahaksin tänada teid teie ettekande eest. kõigile, kõigi jaoks on Hispaania edumudeliks. Nad on tõestanud, et ühtekuuluvuspoliitika on tõesti muutnud riiki, nii nagu härra Zapatero ka ütles. aga see toimus alles pärast mitut tsüklit mille jooksul rahastati ühtekuuluvuspoliitikat ja regionaalpoliitikat ja uued liikmesriigid saavad kasu tegelikult ainult ühest tsüklist pluss kahest aastast ja siis tuleb juba näidata ühtekuuluvuspoliitika ähm, tulemusi ja liikuda uue poliitika juurde aastal kaks tuhat seitse räägiti kõik ähm, läbi erinevate valemite põhjal ja nendest äh, valit-, võeti siis äh, ühtekuuluvuse sõprade näitaja kui kõige olulisem parameeter. kuidas te arvate, et me tulevikus peame neid läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika osas, kuna me ei määratle siin mingit tehnilist kontseptsiooni, see poliitika saab olema osaks uuest finantsraamistikust aastatel kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, me räägime siin arenguhuvidest ja me peame silmas ka mm, otsustusmehhanismi, aitäh! Thank you very much, Mr Minister. suur aitäh, härra minister, teil on sõna. Sí, gracias de nuevo por sus eh... suur tänu teile te veel kord, veel kord selle küsimuste ringi eest. esimene küsimus puudutab meie eelarvekohustustega äh, kuidas ähm, meie praeguseid äh, kohustusi ikkagi paremini täitab, nii praegu kui tulevikus ning ma tahaksin rõhutada, et siin on oluline äh, teha, äh, täita täpselt olemasolevaid kokkuleppeid. me peame suutma tegutseda vastavalt erinevate regioonide ja liikmesriikide probleemidele ja mis puudutab olemasolevaid kohustusi, siis neid tuleb kindlasti täita meie jaoks äh, on oluline, et äh, olemasolevaid kohustusi täidetaks võimalikult efektiivselt. mis puudutab makroregioone, siis kahtlemata on vaja tõhustada äh, riiki üles koostööd, sest see lahendab kodanike probleemid kõige paremini ning see aitabki kokkuvõttes tekitada Euroopa kodanikkonna minu meelest tuleb seda teha võttes arvesse olemasolevaid finantsvõimalusi, praegused, eh, praegu pole meie vahend, vahendeid eriti palju ning igasugune eh, tõhustatud koostöö makroregioonide raames tähendab, eh, tähendab ka suuremaid finantsvahendeid ja peab mõtlema, kas oleks võimalik neid paremini ja tõhusamalt ära kasutada Te soovitate eh, indikaatoreid, majandusindikaatoreid kasutada, teistsuguseid majandusindikaatoreid kasutusele võtta. sellest oleks võimalik rääkida, kasutada midagi muud peale skp, kuid me peaksime kasutus, arvutus võtma seda, et väga raske on uusi kriteeriume kasutusele võtta. raske on välja töötada objektiivsemaid kriteeriumeid need eh, küsime, küsime, võiks küsida, et peale skp, millised on täiesti, eh, täiesti ühtsed ja, eh, ja toimivad indikaatorid, majandusnäitajad peale skp. siin on küsimus selles, kas üritame olla võimalikult täpsed ja väga subjektiivsed ja mitte jõuda kokkuleppele või leida eh, võimalikult lihtsaid vahendeid, mis eh, esitavad võib-olla osaliselt informatsiooni, kuid mida on samas väga lihtne välja töötada. igal juhul on selge see, et regioonidel on väga erinevad probleemid ja see tähendab seda, et, eh, et nende puhul näitajaid on, näitajad on väga erinevad, näiteks Hispaania piirkonnad mõnedel on, mõnedes on probleem selles, et elanikkond elab väga hajusalt, teisel, teistel on jälle probleeme immigratsioonivoogudega, see tähendab ka haridusele lisakulusid, teistes on seotud probleemid jälle eh, sellega, et nad on saared ning see tähendab seda, et eh, igal piirkonnal on eh, erinevad kuluartiklid. võimalikult hea oleks, kui see meie erinevad näitajad oleks võimalikult paindlikud, kuid samas me oleme teadlikud sellest, et kui me asjad liialt keeruliseks muudame, siis eh, tekib väga subjektiivne ja keeruline arutelu, mis ei aita meil sugugi selgete tulemusteni jõuda. nii et ma olen nõus sellega, et eh, mingisuguseid muudatusi võiks sisse viia, kuid samas tuleb olla mõistlik ja aru saada sellest, et, et tohutud täpsuse tagaajamine ei ole samuti lahendus, me peame suutma erinevaid näitajaid omavahel võrrelda ja mis äh, puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitika mõju ja seda finantseeri-, selle finantseerimist, siis põhimõtteliselt tuleb äh, ühtekuuluvuspoliitika toetus ju riiklikust eelarvest. nii et selles osas Euroopa Liidul võib-olla ei olegi nii suurt sõna öelda uh,. suur tänu uh,. viimane küsimus, palun, teeme ühe minuti jooksul, meil ei ole rohkem aega jäänud kui viis minutit kokku selle teema jaoks. härra Kana uh,, tänan, jään minuti piiresse ja räägin kahest aspektist, mis meile huvi pakuvad seoses ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. härra minister, te mainisite teatud üleminekuperioodi seadmist, mille jooksul piirkonnad võiksid äh, kaugeneda ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest. ta ütles, ütlesite isegi, et äh, siin võidakse rahastamisest loobuda. missugune oleks see kõige õigem mehhanism selle tegemiseks, et vältida Euroopa riikide teatud piirkondade vahelisi erinevusi? ning teine asi, mida kolleeg Manescu just ütles, te ütlesite, et investeeringud ja regionaalid, regioon, regionaalsetesse fondidesse ei ole hästi koordineeritud ning te viitasite sellele, et on vaja, et kõik äh, äh, mitmetasandilise valitsuse osad hästi toimiksid, nõnda nagu nad Hispaanias seda teevad. aga me peame rääkima ka muust. kas, kes peaks teie arvates neid investeeringuid koordineerima regionaalsetesse fondidesse? tänan. suur tänu. Ähm, jah Äh, härra Laste. lugupeetud aseminister, tere tulemast meie komisjoni, tere tulema, tänan teid teie selge sõnavõtu eest, kus tutvustati Hispaania eesistumise eesmärki. kuna meil on väga vähe aega, tahaksin esitada teile kaks lühikest küsimust. esimene Te rääkisite sellest juba, kas te võiksite rääkida täpsemalt sellest, milline olukord, milline on, tulevik ootab praegu ülemineku olukorras olevaid piirkondi ja teiseks, millised muutused toob kaasa Lissaboni lepe? suur tänu ja viimane küsimus härra Orolt oui,. tänan, härra esimees. lugupeetud härra minister, ma väga eh, lugesin teie programmi ja seal oli mitu punkti, mis puudutasid ultraperifeerseid piirkondi ja samuti ka saare piirkondi. tahaksin teada, kui suurel määral kavatseb eesistuja riik viia äh, ellu saare piirkondade e, arendusprogrammi. teiseks, ehm, Euroopa eesmärkide kohta, kuidas te, mida te kavatsete teha selleks, et neid eesmärke saavutada? ja viimane küsimus, mis eh, puudutab eh, mida te kavatsete teha ultraperifeersete piirkondade arendamisel ja see eh, puudutab eriti just Vaikses ookeanis asuvaid saari? Thank you very much, minister, you have the floor Gracias, tengo dos minutos <laughs> Para... tänan, mul on kaks minutit vastata, vastamiseks, nii et ma üritan rääkida lühidalt. mis puudutab üleminekupiirkondi, siis ei tohi, ei tohi suuri muudatusi sisse viia. selleks, selle koha pealt, mis puudutab facing in'i, facing out'u siis see programm on tehtud nii, et, et seda programmi rakendada on üsnagi keeruline. tulevikus oleks mõistlik, et phasing in ja phasing out oleks ette nähtud juba uues eh, finantsraamistikus ja et see phasing in ja phasing out oleks harmoonilisemalt välja töötatud. ning selleks, et eh, katkestusi ära hoida, kui skp pisut tõuseb per capita ühes piirkonnas, siis oleks võib-olla mõistlik mõelda selle peale, et eh, see eh, poliitika oleks rohkem nüansseeritud. mis puudutab eh, hea haldust ja head valitsemistava, siis peab vaatama, millistel tasanditel toimib riik, millistel tasandil toimivad kohalikud omavalitsused. ma arvan, see, et kuidas Euroopa Liit on seni toimunud, see on toimunud, on toiminud läbi liikmesriikide ja me ei saa ignoreerida olemasolevaid äh, struktuure. ja sobre... mis puudutab ultraperifeerseid piirkonda, siis äh, selles osas toimub äh, kõrgetasemeline konverents maikuus ning kavatseme teha äh, e-, tõhusat ettevalmistustööd, kuna Hispaanias on samuti oma ultraperifeerseid piirkondi, siin puudutab konkreetseid praktilisi küsimusi, mis puudutab ka konkreetsete programmide elluviimist ja fondide ärakasutamist. tegu on praktiliste eesmärkidega ja organisatoorsete küsimustega ning maikuus me kindlasti tegeleme nende küsimustega pisut enam sügavuti. ja lõpetuseks härra Cortes rääkis nii-öelda üleminekupiirkondadest. ma arvan, et kriteeriumid, mis Euroopa Liit on praeguseks hetkeks paika pannud, on toimivad, ma arvan, et äh, suuri muudatusi, järske muudatusi sisse viia ei tohi, väikseid muudatusi kahtlemata küll, sest statistiliselt muutused ei näita seda, mis tegelikult toimunud on see tähendab ka seda, et äh, väga palju on muutunud ju tegelikult, äh, on muutused toimunud sellised, mida on raske analüüsida. mis puudutab äh, regioonide vahelist ühtsust, siis me kindlasti tootame edasi selles, sellel suunal. oluline on see, kuidas fonde ära kasutatakse üleminekuperioodidel, üleminekupiirkondades ja oluline on see, et toetus vastaks äh, reaalsusele. tegu ei ole mitte suurte mõttesuunistustega, vaid just väiksemate detailidega, aitäh! suur tänu, härra minister, oma ettekande eest, märkuste, vastuste eest ning tänan teid kõiki selle arutelu eest, mida me siin nüüd pidasime, suur tänu! armsad kolleegid, jätkakem palun. ja meil on nüüd viies päevakorrapunkt. Okay. Yeah. Miguel, yes? you want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please, dear teeme kõigepealt äh, katsetuse, hääletuse katsetus, hääletus on alanud, pange kaardid sisse, palun hääletage kas kõik on hääletanud? kordan uuesti, hääletus on alanud, kas kõik on juba hääletanud? ei ole veel. kas töötab? vabandust, mul jäi kaart maha no me katsume teid arvesse võtta. katsume teid arvesse võtta hääletuse juures. kas nüüd saan kuulutada hääletuse lõppenuks? kena, suur tänu. Okay. Just, just two things. Mm -hmm. Just two things. and, and Karima doesn't. Okay. Go to point number five. Läheme siis viienda päevakorrapunkti juurde, see on raport komisjoni valge raamatu kliimamuutustega kohanemine Euroopa tegevusraamistik kohta ja arvamuse koostaja on Salvatore Caronna. Teil on olemas hääletusnimekiri ning kõigepealt võtame muudatusettepaneku number üks, hääletus algas, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? peame korrama, kontrollima. hääletus algas. kas olete kõik hääletanud? hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. Voilà. mul on samuti probleem, mul ei ole kaarti, palun võtke oma hääl arvesse. ma hääldasin vastu. okei okay Amendment yes, by the order. De voorzitter, we hebben zo'n prachtig uh, equipment hier, en, maar ik zag de resultaten. härra eesistuja, meil on siin saalis ju suurepärane tehniline uh, varustus, aga tulemusi me peaksime siis ka nägema ekraanidel, kui me kaardiga hääletame, kas ma eksin kuidagi? kas saaksite meile ka näidata, missugune see tulemus oli? we go to the amendment number two. nüüd võtame muudatuse number kaks. hääletus. võib-olla peaksin täpsemalt küsima, ma tahaksin teada, missugune oli esimese muudatuse tule, muudatusettepaneku hääletuse tulemus, palun lugege ette. ma tahaksin teada, mis tulemustega see toimus okei okay,, twenty two again. kakskümmend kaks olid vastu, seitseteist olid poolt. palun vabandust, Jan. okei, amendment number two. teine muudatusettepanek. hääletus algas. kes on poolt? kes on kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis kuus, kolm, neli langevad ära. nüüd on number seitsmes muudatus, muudatusettepanekus, no muudatusettepanek, see on nimeline hääletus või lahti äh,, eraldi osadena hääletus. esimene osa hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd teine osa. hääletus algas. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaheksas muudatusettepanek. hääletus algas. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? tagasi lükatud muudatus number üheksa, jälle osade kaupa. esimene osa. hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmas osa, hääletus algab. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kümme. hääletus algas. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. üheteistkümnes muudatus, hääletus algab, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud muudatus kaksteist. see on Rahvapartei suuline parandusettepanek, et vahendada välja sõna develop sõnaga reinforce. algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, osade kaupa hääletus, esimene osa. hääletus algab, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa. hääletus algab, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus neliteist, hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. viieteistkümnes muudatus, osade kaupa hääletus, esimene osa, hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, hääletus algas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, hääletus algas, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahaksite seda elektrooniliselt kontrollida? või olete rahul? no kena okay, no muudatus kuusteist. siin on tegemist suulise muudatusettepanekuga härra Kadekilt, et panna sõna local sõna authorities ette. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. muudatus seitseteist hääletus algas, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. kaheksateistkümnes. raporti koostaja poolt suuline ettepanek, et jäetaks välja sõna instrument, kes on selle poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromiss number kaks. hääletus algab kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. siis üheksateist, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks langevad ära. Läheme muudatuse number kahekümne kolme juurde. hääletus algas. kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli, hääletus algab, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kakskümmend viis. see on roheliste poolt esitatud suuline muudatusettepanek. hääletus algas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud number kakskümmend kuus. hääletus algas. kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? kontrollime? hästi, kontrollime. hääletus algas. kes on poolt? vabandust, kas kõik on hääletanud elektrooniliselt? hääletus lõppes kuusteist olid poolt, kakskümmend kaks olid vastu. tagasi lükatud. nüüd muudatus kom-, nüüd kompromiss number kolm. hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu. see on vastu võetud. kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend langevad ära ja võtame muudatuse kakskümmend kaheksa. hääletus algas, ei ole nii? jah, just nii ongi. hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks, hääletus algas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. ei ole, seda peame kontrollima. kontrolligem elektrooniliselt. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend üks poolt, kaheksa vastu, vastu võetud number kolmkümmend neli, hääletus algas. kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd kolmkümmend seitse, see langeb ära, sest kolmkümmend viis võeti vastu. nüüd muudatus kolmkümmend kaheksa. hääletus algas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss number neli. hääletus algas, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nüüd kolmkümmend üheksa, nelikümmend kaks langevad ära ning järgmine on muudatus nelikümmend. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud. nelikümmend üks. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. number nelikümmend kolm. kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks oli poolt, kaheksateist olid vastu. see muudatus on vastu võetud. nüüd panen arvamuse projekti elektrooniliselt hääletusele tervikuna. kes on poolt? hääletus lõppes. kakskümmend üheksa oli poolt, kaheksa olid vastu. suur tänu ja palju õnne härra raportöörile! Then now you can we go on uh, with the next vote. Mr. Uh, Piper will take over. I am sorry I have to leave now. Andage, mina pean kahjuks nüüd ühele teisele koosolekule minema ning mu kolleeg võtab juhtimise üle. härra Piper.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 ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter. daamid ja härrad, ehk jätkaksime nüüd äh, hääletamisega. see on nüüd siis ühenduse finantshuvide kaitse pettuse vastane võitlus kahe tuhande kaheksanda aasta aruanne. selle kohta hakkame hääletama. kõigepealt siis esimene lõige, muudatus üks. kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks, kolm ja neli muudatused langevad ära, nüüd hääletame viiendat, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kolmteist oli vastu muudatus kuus võeti tagasi, nüüd hääletame seitsmendat, kes on poolt, kes on vastu, vabandust. kas seitsmes langes ära? jaa, seitsmes langes ära, teil on õigus. kaheksatat hääletame nüüd, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kümnes, kes on poolt? vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatus kaksteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmeteistkümnes, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid palun kontrollime elektrooniliselt. kolmeteistkümnes muudatus, elektrooniline hääletus algas, hääletus lõppes, kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. muudatus neliteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. viieteistkümnes muudatus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. panen siis lõplikule hääletusele raporti, kes on arvamuse, kes on poolt, teeme seda elektrooniliselt, tähendab, hääletus algas, hääletus lõppes kolmkümmend kaheksa on poolt, kaks jäi erapooletuks, keegi ei olnud vastu, palju õnne raportöörile! Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Maschine müsste noch mal wieder ausgeschaltet werden. Järgmine päevakorrapunkt. see käsitleb Euroopa Investeerimispanka, selle kahe tuhande kaheksanda aasta aruannet, raportöör oli proua Kreel, muudatus number üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt üle. muudatus siis viis, hääletus algas. hääletus lõppes. seda, see on tagasi lükatud. härra Kelly. see on just vastu võetud ikka. Ehm, kuues muudatusettepanek, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsmes, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd elektrooniline hääletus terve dokumendi kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. enamus oli poolt, kolmkümmend kaheksa oli poolt, kaks olid vastu, üks oli erapooletu. suur tänu ja palju õnne, proua Kreel! ja wir machen dann weiter mit der Sitzung, lassen Sie mich. suur tänu, tahaksin nüüd jätkata meie koosolekuga ning nüüd meenutaksin teile alustuseks, et homme läheb meie koosolek edasi, me kohtume taas kell üheksa homme ja ma ütlen seda sellepärast, kordan uuesti, sest teil mõnel ei ole kõrvaklappe peas. nüüd esialgu paistab, et eh, homme koosolekut ei ole, aga ei, homme on koosolek kell üheksa. meie koosoleku teine osa läheb kell üheksa edasi homme hommikul ja nüüd jõuame aga päevakorrapunkti kaheksa juurde praeguses päevakorras. see puudutab põllumajandust ebasoodsate looduslike tingimustega piirkonnas, piirkondades, olukorra hindamine ja rap-, arvamuse koostaja on proua Ferragut ning tema tutvustab oma arvamuse projekti meile. palun, proua, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, me esitame selle arvamusprojekti nagu komisjon on seda teinud, samuti ka põllumajanduskomisjon, nagu te teate eh, nagu te teate, vähem soodsad eh, piirkonnad on umbes viiskümmend protsenti meie põllumajanduspiirkonnast on olemas ka äh, probleeme, äh, mis on nii-öelda äh, on nii, on nii-öelda spetsiifiliste probleemidega seotud ja keskmiselt keerukate probleemidega piirkonnad. ning järgmiste kuude jooksul võtame vastu väga olulised otsused konkreetsete eh, tagajärgede kohta, mis puudutab eh, ÜPP tulevikku ning eh, oluline on tulevikku, tulevaste kompensatsioonide maksmisel, et vähendataks olemasolevaid erinevusi abide osas, mis otsustatakse, osutatakse erinevatele liikmesriikidele see oleks siis meie ühtekuuluvuspoliitika esmane eesmärk. see puudutab ja see vahe on üsnagi suur, seitseteist eurot Hispaanias kuni eh, kakssada seitsekümmend kuus eurot Belgias. see tähendab seda, sõltuvalt riigist on erinevused väga suured ja me oleme need erinevused ka välja toonud. ning teine punkt puudutab ka piirkondade inimtühjaks jäämist. komisjon teeb ettepaneku seda arvesse võtta ja meie soovime, et võetaks arvesse konkreetset olukorda ja kohandataks seda täpselt. et võetaks arvesse nende eh, piirkondade eh, inimtühjaks jäämisega seotud problemaatikat. ja see peaks olema selline kompromiss, mis on tasakaal nende vahel, kes soovivad vahepealseid piirkondi radikaalselt muuta ja nende vahel, kes soovivad status quo'd jätkata. nii et eh, tegu peaks olema siis tasakaaluga mõlema seisukoha vahel. samuti tuleks äh, ülemineku pi-, pi-, äh, periood luua, see puudutaks neid piirkondi, mis äh, uue klassifikatsiooni järgi peaks toetustest ilma jääma. et neil oleks üleminekuperiood ja sellega seoses oleks võimalik ka toetusmeetmeid ette näha. oluline punkt, mis meie jaoks äh, on see, et regionaalsed kohalikud omavalitsused peaksid eh, samuti, neid peaks, nendega peaks konsulteerima, samuti ka põllumajanduskogukondade esindajatega. on esitatud kaheksa kriteeriumit, mis on eh, teadusliku iseloomuga ja need on biofüüsilised kriteeriumid, piirkonnad peaksid looma eh, tekkivatest piirkondadest uued kaardid. oleks väga huvitav kuulda ka äh, kohalike omavalitsuste arvamust. üks põhjusi, mis äh, just äh, pälvis Kontrollikoja tähelepanu, need millised kriteeriumid on rakendusele võetud, rakendatud selleks, et otsustada, kas tegu on äh, vahepealse piirkonnaga või mitte ning äh, see tundub, et sõlt-, kriteeriumid sõltuvad liikmesriigi tahtest ja seda on äh, kritiseerinud ka Kontrollikoda, meil oleks vaja üle-euroopalised objektiivsed kriteeriumid paika panna. samuti tahaks rõhutada, et liikmesriigid peaksid saama siiski manööverdamisruumi, et nad saaks objektiivseid riik, äh, riiklikke kohalikke kriteeriumeid rakendada, et kohandada nõudmisi kohalikule olukorrale. samuti räägime sellistest piirkondadest, kus tehnilised edusammud on aidanud ületada looduslikke, ebasoodsaid looduslikke tingimusi. see puudutab ka seda, kui, kui kulukad on need meetodid olnud ja see puudutab ka seda, kui suured on sissetulekud neis piirkondades. ma ütlesin, et mina kui raportöör rääkisin teile lihtsalt sellest, millised ettepanekud on tehtud, kuid on esitatud ka tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks ning ma eh, kindlasti esitan muudatusettepanekud sellele arvamusraportile, sest eh, see on võimaluseks eh, täpsustada spetsiifiliste probleemidega piirkondade küsimust, võttes arvesse et äh, ÜPP reform ja samuti ka kahe tuhande kahekümnenda aasta programm ei võta näiteks arvesse saare piirkondi ja ultraperifeerseid piirkondi ning spetsiaalsete vajadustega piirkonnad. Nende osas peab ütlema, et tegu on niivõrd segase definitsiooniga, et ei ole isegi kaasatud saare piirkondi, ei ole kaasatud saari. näiteks Menorca saar ja Baleari saared on jäänud selliste toetuste nimekirjast välja ja samas on nad seda alati, neid alati saanud. nüüd on aeg äh, esitada muudatusettepanekuid ja need kindlasti parandavad seda arvamust. jah, tänkusun. suur tänu. Äh, suur tänu, proua Ferragut muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine veebruar ning hääletus toimub kahekümne teisel veebruaril. kuid tahaksin pöörduda kolleegide poole, kas keegi teist tahab kommenteerida? palun, härra Van Fonsen. meie fraktsioon kahtlemata tähelepanelikult jälgib seda raportit, võetakse arvesse sotsiaalsed kriteeriumid nagu saare saarte tingimused, samuti ka eh, veel teisi küsimusi võetakse arvesse. samuti ka kohaliku kohandumise küsimused võetakse arvesse ja samuti palume, et ka eh, võtaks arvesse abide osutamisel eh, aspekti, et tegu on vähem eelistatud piirkondadega siin puudutab, on asi puud-, ka spekula-, spekuleerimisaspekte. ja tihtipeale saavad abi ka need, kes ei, kohalikul tasandil ei tee eriti midagi ära. ei osale kohaliku tasandi eluääre parandamisel. suur tänu! härra Oro, järgmine kõneleja. Euh, tänan. see raport kavatseb kohaldada uusi kriteeriumeid äh, vähem soodsate piirkondade olukorraga. võtsime kaheksa kriteeriumit arvesse. ma esitasin omapoolse muudatusettepanekud, kuid mul on selline tunne, et raportöör äh, vastas eh, positiivselt minu poolt esitatud küsimusele ja ma tahaksin siiski selle kinnitust saada, mis puudutab eh, põllumajandus eh, peadirektoraati, seal on paika pandud juba vähem soodsad piirkonnad, see puudutab Bulgaariat, Rumeeniat, kuid ka neli ultraperifeerset piirkonda, mis kuuluvad Prantsusmaale mis on, peaks äh, kohalduma, täitma kõiki kriteeriume, et nende fondide toetust saada. tahaksin küsida, kas äh, uute kriteeriumite vastuvõtmine muudab olukorda, praegust olukorda ja veel viimane märkus, kas äh, võiks lisada uue kriteeriumina ka neid pinnaseid, mida, väga reostatud pinnaseid, näiteks keemiliste ainete poolt saastatud pinnaseid, kas see võiks olla üks sellistest kriteeriumitest, mida võiks arvesse võtta? noh, eine weitere Frage. veel üks täiendav küsimus. härra Vogelmeier suur tänu, härra eesistuja. raportöör on tõstatanud väga tähtsa küsimuse. nimelt kogu see temaatika, mis puudutab piirkondade kvalitatiivset parandamist ning see puudutab ka tehnilist progressi ja ümberkorraldusi. see kõik kõlab nagu väga hea asi, aga vahest võib see tekitada ka teatud probleeme, kui asi puudutab selle maa jätkusuutlikku kasutamist. ma pean silmas siin näiteks raskeveokite lubamist nendele äh, aladele, mis ühelt poolt tähistab küll tehnilist tehnilisi edusamme, samas aga rikub pinnast ning seda on pikas perspektiivis raskem põllumaana kasutada. nõnda et ja, ja sama puudutab äh, maa pinnase viljakuse parandamist äh, niisutamise abil, samas aga peame mõtlema sellele, kuidas me võime vähendada või kahjustada põhjaveevarusid, nii et teinekord see ei ole nii kasulik, see tehniline edu või progress. tehniline progress otse omaette ju iseenesest ei pruugi jätkusuutlikku majandamist tähendada piirkonnas. suur tänu! tahaksin tänada raportööri suurepärase projekti eest, olen täiesti nõus nende kuue punktiga, mis te välja tõite, eriti tähtsatena, nimelt just regionaalpoliitika seisukohast. ma pean eriti positiivseteks punkte kaks ja kolm ja nende kohta tahaksin ka küsida täpsustavaid küsimusi, et kui me vaatame teist punkti, kus te mainite ära selle kõrbestumise ja selle arvesse võtmise, vabandust, rahvastiku vähenemise tegelikult, ja selle arvesse võtmise mm, konkreetse kriteeriumina, kas te arvate, et see läheb läbi on teil mingeid andmeid, mida selle kohta arvab näiteks komisjon ja kolmandas punktis tahaksin täpsustada eh, seda üleminekuperioodi, et kui pikast üleminekuperioodist me räägime või kui pikast on võimalik rääkida? suur tänu nende küsimuste eest. Eh, proua Olenitša, viimane kõneleja. härra. suur tänu Äh, see, need ettepanekud äh, lähevad õige, õiges suunas põllumajandustootja osas. me räägime siin talumehest, räägime toetusest hektari kohta väikemajapidamiste jaoks maksimaalselt ja summa on maksimaalselt sada, sada viiskümmend eurot. uutes liikmesriikides räägime vähemalt uutest liikmesriikidest ning ma tahaksin rõhutada seda, et see osutab sellele, et raha läheb otse tootmisse. ega aita säilitada piirkonna rahvastikku ega hoia teda kinni ei hoia ära rahvastiku lahkumist nendest piirkondadest. sellepärast peaksid uued programmid nende piirkondade jaoks kaaluma ühiseid meetmeid nii kohalike omavalitsuste kui ka kohalike põllumeeste jaoks, et nad üheskoos ühiste eesmärkide nimel saaksid töötada, seda võiks tuleviku jaoks kõrva taha panna, nõnda et raha sellest piirkon-, äh, programmist ei peaks suunatama otse põllumeestele ainult sellepärast, et siis ta killustatakse ära erinevate väga väikeste majapidamiste vahel ning selle vähese rahaga pole palju võimalik ära teha, arvestades seda, missugused on selle programmi eesmärgid. palun võtke see teadmiseks Äh, ma paluksin, et seda minu ettepanekut võetakse arvesse. suur tänu nende märkuste eest, enne kui annan sõnajärje tagasi raporti koostajale, annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale, näen, et ta on siin kohal ja on valmis kommenteerima. suur tänu, suur tänu, et andsite mulle võimaluse öö, äh, oma sõnavõtuga siin esineda sellel teemal kui te, te vaatate seda meedet tavaliste vähem soodsate piirkondade kohta, peate kogu seda panema selle maaelu äh, arengu kon-, äh, konteksti, peate arvestama seda, et äh, missugune on selle piirkonna üldine majanduslik areng ja rahvastiku äh, suundumused ning see toimub siis maaelu arengustrateegia valdkonnas, meil on olemas ka vastav poliitika, mis vastavalt regionaalsetele programmidele tuleb ellu viia ning äh, vastavalt nendele programmidele, äh, nendes programmides on siis üks meetmetest selline finantstoode, finantstoetus, äh, mis on paljude teiste toetuste kõrval vaid üks ainus. ning me peame enestelt küsima, mida me püüame saavutada sellise makse või abikava abil. ja nende maksete eesmärk on kompenseerida just selle eest, et need piirkonnad on ebasoodsad looduslike tingimuste poolest ja mitte, et sealt rahvast ära voolab. Mm, kontrollikoda kritiseeris meid varem selle eest, et me kasutasime erinevaid äh, liikmesriikide tasandi kriteeriume, nüüd me oleme püüdnud neid ühtlustada Euroopa tasandil ning pika protsessi tulemusena, kus me kaasasime liikmesriigid, eksperdid ja konsulteerisime avalik konsultatsiooniprotsess toimus äh, Äh, ning nõuandekomisjonid olid töös. me püüdsime kõige selle abil need kriteeriumid välja töötada ja nüüd me hak-, nüüd hakkavad liikmesriigid neid katsetama, neid kriteeriume. küsimus on selles, mil määral peaks, peaksid, peaks riik, piirkondi edaspidigi toetama äh, Äh, eriti just niisuguseid piirkondi, kus sellised ebasoodsad looduslikud tingimused on äh, vähenenud, eriti näiteks äh, maade kuivad, kuivendamise tõttu. meil on väga viljakad piirkonnad selliste protsesside tõttu välja töötatud, nii et vahetevahel on päris raske juba põhjendada seda, miks niisugused väga viljakad piirkonnad peaksid jätkuvalt või ikka saama sellist kompensatsiooni, eh, mis on suunatud ebasoodsatele looduslikele tingimustele või nendest ülesaamiseks, kui nad enam seda ei ole. ehk siis teisisõnu, me peame öö, täpselt eh, vaatama neid piirkondi, hoolitsema selle eest, et selle meetme kasutamine igas piirkonnas on ka endiselt põhjendatud. eriti just, kui me kohaldame neid looduslikke kriteeriume vahe tegemiseks, sest Kontrollikoda just selles osas meid kritiseeris. loomulikult võime edaspidi siis ju, või siis sealt edasi minnes küsida ka enestelt seda, kas on võimalik liikmesriigi tasandil äh, jätkata selliste toetussummade maksmist, kui me oleme need liikmesriikide tasanditel, äh, tasandil kõigepealt ära piiritlenud, aga kindlasti on liikmesriikidel tarvis ka veel täpsustavaid probleeme, täpsustavaid küsimusi siin lahendada mis puudutab äh, üleminekuperioode, esialgu me oleme praegu alles selle protsessiga pooleli ning ma arvan, et liikmesriikidel tuleb meile esitada oma kaardid, äh, võttes aluseks äh, simulatsioonid, kus nad rakendasid neid kaheksat kriteeriumi, misjärel tuleb meil seda asja põhjalikult liikmesriikidega veel arutada ning tööd jätkata ka seadusandliku ettepaneku osas, mis siis tugineb nendele tulemustele. ja küsimus teatud piirkondade üleminekuperioodide osas kindlasti moodustab väga olulise osa meie arutelu, aruteludest, kuid praegu on neid kindlasti liiga vara veel kuidagi seada. suur tänu! suur tänu komisjoni esindajale sõnavõtu eest terve rida huvitavaid vastuseid saime juba kolleegide märkustele siit ning nüüd tahaksin anda sõnajärje proua Ferregutile tagasi, et ta võiks diskussiooni lõpule viia. tänan, esimees. nüüd äh, vastuseks komisjonile ja ka kolleegide sõnavõttudele, mis äh, puudutab piirkondade inimtühjaks jäämist, siis me oleme sellest rääkinud, põllumajanduskomisjonis see eh, raport seda sügavuti ei kajasta, kuid me rõhutame siiski seda, et eh, piirkondade inimtühjaks jäämine on väga oluline täpse kohaldamise puhul. see eh, on seotud ka meie ühtse Teadusuuringute Keskuse poolt tehtud uuringutega ning see puudutab siis täpse kohaldamise küsimusi me leiame, et see on väga oluline ning see põllumajandusraportisse ei ole kaasatud ja meie, minu meelest on see oluline, et seda, sellest räägitakse. mis puudutab kohapealset kohaldamist, siis on see samuti väga oluline liikmesriikide arvates. me ei pea, arvan, me peaksime iga piirkonna konkreetse olukorra täpselt välja selgitama ja see puudutab ka liikmesriike ja see puudutab siis eh, vähem eelistatud piirkondade olukorda, mis puudutab äh, Prantsuse ultraperifeerseid piirkonda, siis eh, ma võin nii palju öelda, et praegused kaheksa kriteeriumit on täiesti teaduslikult välja töötatud ning see tähendab seda, et kohaldas eh, protsess toimub uuesti, ma ei tea, kas need on katoligeeritud, millel piirkondadena, millel on spetsiifilisi puudujääke ja probleeme, nagu mägipiirkonnad eh, ja nii edasi minu käest on küsitud, kas on võimalik kaasata ka piirkonnad, mis on väga reostatud. komisjoni teenistused, mis töötavad Ühtse Teadusuuringute Keskuse jaoks, võtavad arvesse erinevaid klimaatilisi ja muid tingimusi, et äh, oleks äh, võimalik erinevaid kriteeriume arvesse võtta. selleks äh, on ka spetsiifiline uurimisgrupp paika pandud, selles osalevad väga kõrgetasemelised spetsialistid, nad esitasid kõrgetasemelisele komisjonile omapoolsed arvamused ning äh, nad töötasid välja siis need piirmäärad, mis äh, takistavad äh, põllumajandustegevust kogu Euroopas. oleks väga hea, kui see tegelikult rakenduks, samuti tuleb kindlasti kuulda võtta ka liikmesriike. nüüd, kui pikk oleks üleminekuperiood, küsiti ma ei ole selles osas midagi öelnud, sest see, selles osas me peaks vaatama, kuidas asjad edasi arenevad, millised on lõplikud tagajärjed ning siis me peaksime esitama ka eh, veel hilisema eh, ülevaate. kõik hinnangud oleks positiivsed ja kindlasti nad parandaks ka arvamusprojekti, kuid eh, ma arvan, et vähemalt piirkondade inimtühjaks jäämine peaks olema täpse kohaldamise puhul oluline aspekt. ja, vielen Dank, dann können wir. suur tänu. võime siis selle teemaga lõpetada, andsin teile juba tähtajad muudatusettepanekute jaoks, mis tähendab nüüd seda, et me võime minna üheksanda päevakorrapunkti juurde. kus me vaatame siis äh, arvamuse projekti, mis puudutab transpordi jätkusuutlikku tulevikku ja arvamuse koostaja on härra Kelly ja tema teeb meil siis sissejuhatuse. suur aitäh, esimees! ma olen täiesti teadlik, et kell liigub edasi, nii et ma loodan, et me ei kuluta siin liiga palju aega minu arvamuse peale. ja mul on hea meel olla siin arvamuse koostaja selle konkreetsel teemal. ja kõik teavad, et ühtekuuluvuspoliitika ning piirkondlik areng, areng tähendab enamat kui transpordiühenduste loomine, kuid samas transport on rohkem kui võtmetähtsusega piirkondlikus arengus. jätkusuutlik äh, transport äh, saab lihtsalt kaasa tuua jätkusuutlikumat äh, piirkondlikku arengut, eriti mis puudutab äritegevust geograafilistest perifeersetes, geograafiliselt perifeersetes piirkondades. olen ise olukorraga tuttav, kuna ma ise elan Lõuna-Iirimaal oma valimispiirkonna edelapiirkonnas. ja pealkirjaks on siis transpordi jätkusuutlik tulevik süsteemi suunas, mis on ka kasutajasõbralik ja keskkonnasõbralik. kõike seda tuleb loomulikult arvesse võtta, see peab olema piisavalt integreeritud süsteem kui ka võimalikult levinud süsteem, tehnoloogia juhitav või tehnoloogiat järgiv, see on oluline tänapäeval, kui me püüame tõhustada kütusekasutust ja kasutada kõiki transpordiliike ja nii edasi ja tarbijat silmas pidades loomulikult peaks see olema siis kasutajasõbralik, nii et need on olulised elemendid. mis puudutab nüüd seda piirkondlikku mõõdet, siis ma tahaksin rajaneda eelmise parlamendi tehtud heale tööle, eriti mis puudutab linnaliikuvust arvestades, et äh, linnapiirkondades elab järjest rohkem inimesi tänapäeval, samuti piirkondlikud äh, lennujaamad ning äh, merenduspoliitika. ja tavaliselt on prioriteetsed maanteevõrgustikud, kuid olulised on ka teised valdkonnad, transpordiliikide vahelisus, lähimereveod, piisav ähm, segu kõigist neist transpordiliikides ning äh, ka kiirraudteeühendused äh, peaksid ähm, andma siis oma panuse. loomulikult maanteed peavad ähm, toimima ka sujuvalt, eriti piiriüleselt, nii et me peame silmas pidama just piiriülest mõõdet ja mina pärinen riigist, kus äh, tuhande üheksasaja kahekümne esimesest aastast saadik on olemas nii-öelda kunstlik piir ja mm, me oleme näinud selle miinuseid väga kaua, aga nüüd rahuprotsessiga on tekkinud ka äh, plussid, et meil on siis äh, Iiri Vabariigi pealinnast Dublinist Põhja-Iirimaa pealinna Belfastini nüüd kiirtee kõike tuleb arvestada loomulikult integreeritud moel, alati on tore alla kirjutada suuri projekte, kas kohalikul või piirkondlikul tasandil, aga kui kohalik tasand ei osale ja infrastruktuur on puudu, siis jäävad need nii-öelda üksikuteks põhjendamatuteks kuluartikliteks ja neist ei ole midagi kasu. pidades silmas nüüd äh, lennutransporti, siis tõesti need ultraperifeersed, kõige kaugemad piirkonnad, nende jaoks on need olulised, seda ei tohi nende piirkondade puhul kõrvale jätta ja piirkondlik lennujaam on äh, oluliseks teguriks piirkondlikul äh, arengul, näiteks Kerri äh, lennujaam sealt on ühendus Dublini, Londoni ja Frankfurdiga ehk sõlm, sõlmlennujaamadega. nii et äh, me oleme ka viimasel kahekümnendal aastal näinud väga olulisi arenguid lennusektoris, äh, eriti seoses liberaliseerimisega, langenud on piletihinnad ja see on toonud kaasa selle, et inimesed liiguvad rohkem ringi. aga loomulikult äh, miinuseks on see, et kaasneb tohutult süsinikuheitmeid ja see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik, eriti kui me peame silmas kakskümmend kakskümmend eesmärki või isegi kolm tuhat kakskümmend või neli tuhat kakskümmend eesmärke. ja üks viisidest äh, seda asja lahendada on just kiirraudteesektori sektori Äh, edendamine, seetõttu peaks seda silmas pidama raudteetranspordi liberaliseerimise paketis. me oleme näinud, kui edukas oli Eurostar, samuti Pariisi, Brüsseli, Amsterdami ühendus ja inimesed on vägagi valmis kasutama niisuguseid ühendusi ja seetõttu ootavad juba inimesed uusi lahendusi ja kindlasti kasutavad neid ka tulevikus, kui me neid avame. Need, need on punktid, mida rõhutaksin ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et meie ühtekuuluvuspoliitika mm, on midagi enamat kui lihtsalt transpordiühenduste ehitamine, äh, kuid ilma transpordita ühtekuuluvust samuti ei ole, nii et transpordil on ajalooline roll, mida ta kindlasti täidab ka tulevikus. ja hea meelega kuulan nüüd kommentaare, mis kolleegidel on ja hea meelega võtan neid arvesse, suur tänu! Ja, danke schön, Herr Kelly. Jetzt haben wir... Suur tänu, härra Kelly. Meil on nüüd rida sõnasoovijaid, kokku neli. Kõigepealt härra Kodmanis. Aitäh. Esimest tahaksin kõigepealt äh, juhtida võib-olla tähelepanu mõnedele ettepanekutele, mis mulle võib-olla meeldiksid või mis minu arvates on problemaatilised. esimene punkt, teises punktis teie projektis ma rõhustaks, rõhutaksin rohkem neid piiriüleseid projekte näiteks need TNT projektid raudtee vallas, mis ühendavad äh, erinevaid piirkondi, sest nagu ütles meie volinikukandidaat, siis tema kindlasti leiab, et seni on kasutatud transpordivahendeid või ühtekuuluvusvahendeid riigisiseselt väga tõhusalt, aga mitte nii tõhusalt piiriüleselt. teine asi, mida tahaksin öelda, puudutab äh, raudteed, üks peamisi äh, probleeme on siis tegelikult globaliseerumine ja liberaliseerimine ei ole võimalik äh, samamoodi reserveerida ja osta pileteid äh, raudteesüsteemis nagu lennusüsteemis, see on üks äh, probleem, üks suuremaid probleeme selles paketis, see on küll niisugune pehme küsimus võib-olla, aga aga see on siiski üks probleemidest, mis puudutab just kodanike juurdepääsu süsteemile. ja kolmas asi, ja ma ei räägiks võib-olla ainult lähimerevedudest, mis loomulikult on tõsine küsimus, aga ka sisemaistest veeteedest. on teatud äh, hulk transpordist, äh, mida katavad ka laevad sisemaistel veeteedel Euroopas ja võib-olla on ka siin probleeme, mida saaks äh, lahendada Äh, eriti pidades arvesse, võttes arvesse uusi rohelisi mm, tehnoloogiaid ja viimaseks äh, õhutransport, te mainisite äärepoolseid piirkondlikke lennujaamu, see on loomulikult tõsine, kuid peamiseks probleemiks on siiski süsinikuheide ja puhas taevas ja kuidas me seda selget taevast säilitame ehk siis äh, olemasolevad ettevõtted, kes lennunduses tegelevad, äh, kuidas nemad oma heitmetega hakkama saavad. nii et ma rõhutaksin loomulikult, et sellised äh, ettepanekud, nagu siin sisalduvad, loomulikult on olulised ja need peavad jõudma Transpordikomisjonini. ja, vielen Dank für die Frage. Als nächstes hat Herr Cortes Lastra das Wort. ja härra Cortes viimasena Eh, suur tänu teile. ma sooviksin väljendada oma huvi selle küsimuse vastu. tahaksin rõhutada, kui oluline on transport sotsiaalse ühtsuse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel ja ka Euroopa ülesehitamisel. arvan, et Euroopa transpordipoliitika äh, peab lähendama teineteisele meie kodanikke ning samuti ka Euroopa erinevaid piirkondi. ma sooviksin rääkida just ultraperifeersetest piirkondadest, nagu seda just rääkis ka härra Kelly. ma arvan, et tuleb pöörata erilist tähelepanu ultraperifeersete piirkondade transpordiühenduste arendamiseks. sooviksin rääkid ka sellest, mida eelkõneleja ütles, nimelt ta rääkis väikestest probleemidest, mis on seotud transpordipoliitikatega riigiülesel tasandil, ma arvan, et äh, me peaks rääkima siin juba makropiirkondadest ja ma arvan, et riigiülesed projektid on väga olulised Euroopa transpordi väljakujundamisel. suur tänu nende Eh, märkuste eest ja Jan Ulrist uh,. Yes, Chairman uh,, I would like to uh, maybe to jah, esimees, ma tahaksin võib-olla juhtida teie tähelepanu, härra raportöör, asjaolule, et mõned kuud tagasi töötasime me transpordikomisjoniga koos äh, linnalise liikuvuse teemal ja toimus siis äh, põhjalik arutelu seoses linnalisus, linnalise liikumisega, eriti osalesid seal mõned liikmesriigid, kes olid vastu äh, mõned liikmesriigid ja samas oli teisi liikmesriigid, kes olid isegi selle arutamise vastu, sest nad viitasid lähimuspõhimõttele ja ütlesid, et see on äh, täiesti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste asi ja seda ei peaks üldse isegi analüüsima äh, Euroopa tasandil, nii et kui me nüüd läheme see ja vaatame seda punkti number viis, kus me räägime juurdepääsetavusest, kas me peaksime võib-olla parlamendina kõigepealt küsima, et äh, kuidas on nende linnalise liikuvuse raporti järeldustega või kuidas nendega jääb sest need puudutasid ju valget raamatut. mis neist edasi sai? me ei peaks võib-olla üle kordama Euroopa Parlamendis kõike, mida me siin paar kuud tagasi juba arutasime. me saame küll loomulikult teha järeldusi ja jätkata tööd varasema töö põhjal loomulikult, mis linnalise liikuvusega seoses on tehtud, aitäh! suur tänu ja härra Obermeier! aitäh, esimees. see on nii ambitsioonikas kui ka suurepärane raporti projekt, aga mulle jäi silma midagi, mis on puudu just praktiliste ettepanekute poolt. siin on öeldud, et transpordistrateegia on väga oluline jätkusuutliku poliitika edendamise seisukohalt tulevikus ja raportöör räägib sellest, et eh, kodanike käsutuses peavad olema kõrgkvaliteedilised teenused, kuid ettepanekus ei laiendata mõtet sellest, et me peaksime üritama neil inimestel, kes neid teenuseid kasutavad, nii-öelda edendama sealtkaudu ka transporti. ma tean, et inimesed tegelikult ei kasuta ju transporti lihtsalt niisama selleks, et sõita riigi ühest servast teise, vaid neil on see kolmnurk, kodu, töö, vaba aeg. nii et meie teisisõnu oma lähenemises peame tagama, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võtaksid neid aspekte arvesse ka ruumi planeerimisel, et ka seal edendatakse transpordiprobleemide lahendamist. kui arvesse ei võeta neid asju, siis muutub probleemide lahendamine keeruliseks. ja minu arvates on see kiireloomuline probleem. ja ma tahaksin, et siin ettepanekus oleks ka konkreetne viide. suur tänu nende kommentaaride eest ja järgmiseks palun aitäh! kõigepealt tahaksin tänada selle ambitsioonika ja suurepärase raporti projekti eest, nende eesmärkidega on lihtne nõustuda, tahaksin lühidalt äh, juhtida tähelepanu seitsmendale punktile, siis kui me räägime äärepoolsematest piirkondadest ja nende ühenduvusest, siis loomulikult lähimereveod on olulised, kuid ka siseveeteedel toimiv liiklus on oluline. siin mainiti juba jõgedel toimivat transporti, kuid ka järvedel on olulised transpordiühendused. nii et loodan, et ka see saab arvesse võetud. ja tänkušõn. suur tänu ja viimaseks proua Daly. Euh, suur tänu teile teie arvamuse eest mina sooviksin pöörata tähelepanu Kopenhaageni läbikukkumisele. see arvamus näitab meile vajadust üle vaadata meie transpordipoliitika globaalsel tasandil. ma arvan, et infrastruktuure, eriti raudtee infrastruktuuri tuleb tugevdada et äh, suuta vastu astuda kliimamuutustele. ma arvan, et tuleb, äh, tuleb hoiduda äh, fondide kasutusest maantee infrastruktuuride toetamisel, välja arvatud muidugi ultraperifeersetes piirkondades. samuti tuleb toetada linnades ühistranspordi arengut, et linnadega tihedamalt siduda vaesemad linnaosad. samuti tuleb Ehm, ehm, tuleb ära hoida linnade valglinnastumine ja samuti tahaksin rõhutada ka sadamategevuste tähendamist. peame toetama ka eh, lähitransporti. aitäh ja kuulsime siis veel ühte väljakutset või vabandust, üleskutset kulutada rohkem raudteedele, pidades silmas tulevasi ülesandeid, paluksin ka komisjoni esindajal oma seisukohad välja öelda. ma saan lihtsalt öelda, et äh, väga palju neist siin kuuldud kommentaaridest puudutavad tegelikult küsimusi, mida kindlasti võetakse arvesse eh, jätkutegevustes eh, seoses tööga transpordi tuleviku osas ja vastava teatisega. Eh, teatis oli esimene samm selleks, et luua transpordi valge raamat, mida on siis, mis on siis ette nähtud järgmise või vabandust, selle aasta lõpuks või kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguseks. nii et see tuleb seal ära tõlgendada ja loomulikult me ootame ka parlamendi panust, nii et see saaks arvesse võetud valges raamatus. ja danke für die Anmerkung der Kommission Jetzt.... suur tänu, komisjon. Läheme tagasi raportööri härra Kelly juurde. suur tänu ja eriliselt tänud kolleegidele nende väga sügavuti minevate mm, sõnavõttude eest, tundub, et seda teemat võetakse tõsiselt ja loomulikult teie arvamusi võtan ma arvesse. kommenteerin mõnda neist. mis puudutab kiirraudteed, siis äh, mul on hea kuulda, et siin peetakse silmas ka äh, süsinikuheitmeid ja kliimamuutusi, kuid äh, see peab olema ka kasutajasõbralikum, just nii, et inimesed saaksid seda kasutada ja nii edasi, see on äärmiselt äh, oluline ja äärmiselt kehtiv asjaolu ja miks piletite ostmine või reserveerimine ei ole sama lihtne kui lennusüsteemis, see on ka oluline. nüüd äh, lähimereveod ja äh, siseveeteed, nii jõed kui järved, see on väga asjakohane ja loomulikult inimesed, kes pärinevad erinevatest piirkondadest, saavad just rõhutada neid erinevaid olukordi lennutransport, kliimamuutused, selge taevas, see haakub äh, kiirraudteega, mida me alternatiivina soovime edendada. mainiti veel tervet rida punkte, mida kindlasti võtan arvesse ja ma ootan ka muudatusettepanekuid, sest ma arvan, et kõigi äh, öeldu oli väga asjakohane, nii see, mis puudutas linnalist muut-, liikuvust, kui erilist rõhuasetust teatud piirkondadele, need kõik on võtmetähtsusega, nii et tahaksin nüüd tänada või praegu tänada neid, kes sõna võtsid ja mul on tõesti hea meel, et inimesed äh, mõtlevad kaasa, uurivad seda raportit, toovad välja asju, millele mina tähelepanu ei pööranud ja loomulikult see kollektiivne mõõteprotsess äh, peaks kaasa toima lõpuks parema õigusloome, aitäh! jaa, tänku Äh, vom Vorsitz- jah, suur tänu. siin ei ole tegu niivõrd minu poolt võib-olla mingi hinnanguga, vaid kommentaariga, et tõhus raudteetransport tähendab ka juurdepääsu teid, maanteid siis, millega selle juurde pääseb. ja äh, muudatusettepanekute tähtaeg on teine veebruar hääletame selle üle kahekümne teisel veebruaril komisjonis, selle raporti üle. ja sellega oleme käesoleva põlluma-, äh, päevakorrapunkti ammendanud ja läheme järgmise punkti juurde. järgmine päevakorrapunkt puudutab ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust kaks neli seitse murd kaks tuhat kuus, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolsemate piirkondade jaoks. arvamuse koostaja on härra Teixeira, palun. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas, um, deixem-me partilhar convosco de uma forma breve kallid kolleegid, tahaksin teie, teile lühidalt rääkida olulisematest punktidest selle ettepaneku juures. mis puudutab siis määrust kakssada nelikümmend seitse põllumajandustoetus ultraperifeersetele piirkondadele. nagu te teate, on need Äh, ära toodud Lissaboni leppe artiklis kolmsada nelikümmend seitse, mis näeb ette raskutesse sattunud, raskustes olevate piirkondade toetamise. ning see võtab arvesse nende geograafilise piirkonna, kas siis äh, selle tegu on saartega, klimaatiliselt keerulised tingimused või siis piiratud ligipääsu teenustele ja kaupadele me peame arvesse võtma erinevate piirkondade spetsiifilisi vajadusi. samuti peame võimaluse korral teha kõik selleks, et kohaliku tähtsusega turud areneksid. samas ei tohi see kaasa tuua turumoodustusi, moonutusi. nagu tegu on väga tehnilise küsimusega, ma räägin siin olulisematest aspektidest. siin on tegu võimalusega, näiteks et äh, Asoori saared äh, võtaks äh, või mainiks ära ka suhkruroo kasutamist samuti ka Kanaari saared peavad välja tooma piimatoodete tarned, mis on olulised nende jaoks ja samuti Reunioni saar peaks eh, samuti ka kummutatud piima tootmise välja tooma kohaliku tarbimise jaoks. see tähendaks seda, et ma olen valmis rääkima, ma tahaksin arutada veel järgmist küsimust variraportööri ja teistega. kaks äh, muudatusettepanekut, mis on seotud komisjoni ettepanekuga. ja need on äh, seotud ka määruse esialgse tekstiga, esimene muudatusettepanek puudutab ähm, Madeira ja Suuri saarte ebavõrdset kohtlemist. teine puudutab mõningate parandusettepanekute sisseviimist. E e hübriidide kasutusele võtmist, viinamarja sortide eh, likvideerimiseks. see muudatusettepanek on see tagasiulatuva eh, määruse tagasiulatuva kohaldamisega see puu- ning samuti puudutab see ka töödeldud äh, aineid, toiduaineid ja nende eksporti ja edasisaatmist. see rääg-, ning samuti ka spetsiifiliste äh, meetmete kasutusele võtmist hulkade perifeersetes piirkondades. see on kolm muudatusettepanekut, näevad ette ka reguleeritud toodete otsest reguleerimist, mis puudutavad eks-, nende toodete eksportimist nendest piirkondadest. sooviksin rõhutada ka aspekti, et praegusel hetkel eh, sõltub praegusel hetkel kvantiteet eh, andmetest, mis on pärit aastatest üheksakümmend kuni üheksakümmend üks, sellega seoses eh, on see, on tegu andmetega, mis on pärit paarikümne aasta tagusest ajast ja see ei aita turu arengule kaasa. muudatusettepanek näeb ette, et, et, et eksport toimuks ka ultraperifeersetest piirkondadest. Com, com o decorrer do tempo uh, e que decorre da implementação do Regulamento 247-2006, e e abre uh, eh, naturalmente ja mis puudutab nüüd määrust kakssada nelikümmend seitse murd kaks tuhat kuus, siis see avab võimaluse ka teiste määruste kasutusele võtmist, mis sellega seotud on, see puudutab kakssada nelikümmend seitse murd kaht tuhat kuut ja see on seotud maksimaalmääradega, ekspordi maksimaalmääradega. ja see puudutab ekspordi edasisaatmise maksimumkoguseid ning see on seotud maksimaalmäära kolm, üheksakümmend kuni kolmkümmend päeva maksimaaltoetuste osas. Äh, arutelu on alles üsnagi algusjärgus. mina kui raportöör olen kahtlemata valmis äh, teid ära kuulama, see puudutab nii variraportööre kui teisi sõnavõtjaid, et äh, kõik detailid täpsemalt paika panna. suur tänu teile! Ja, ah, herzlichen Dank, Herr Kollege. Dann hat jetzt... Suur tänu. härra Oho on järgmine kõneleja. suur tänu. ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus äh, raportööri poolt välja toodud äh, arvamusi suhkru tootmise kohta Assuuri saartel ning samuti ka piimatooteid ka Kanari saartel. mis äh, puudutab Reunioni saart ja kõrgpuudutat-, kõrgkuumutatud <laughs> piima, siis ma saan täiesti raportööri eesmärkidest aru, kuid ma sooviksin saada rohkem informatsiooni eriti puudutab selle nõude ähm, e, see need, algupära ja eesmärgi. ma olen kohtunud äh, Reunioni saare karjakasvatajatega, kes on, äh, kes mulle rääkisid, et seoses ühe epideemiaga hukkus seal tuhat lehma. värske piima tootmine ei ole vähenenud, praegusel hetkel on probleem pigem selles, et puudub äh, puutub äh, läbipaistvus värske piima tootmise küsimustes. sest äh, ametlikult lubatud äh, värske piima tootmise määr ja samuti ka piimapulbri tootmise määr ei ole täiesti selged, nii et ma arvan, et see laiend Reunioni saarele võib tähendada seda, et segadus ja läbipaistmatus veelgi suureneb. ma eeldan, et Eh, see nõudmine tuleb kas eh, eh, Prantsuse valitsuselt või Reunioni kohalikult omavalitsuselt, kuid meie ei saa liikuda edasi, kui me ei nõua konkreetseid andmeid, millised, selle kohta, millised tagajärjel sellel meetmel võib olla kohalikule tootmisele. praegusel hetkel ei ole võimalused koha peal täielikult kasutusele võetud ja ma arvan, et meil oleks võimalik äh, Eh, pisut rohkem ära teha, kui meil oleks rohkem täpsemat informatsiooni? ja, herzlichen Dank für die Wortmeldung, ich habe jetzt suur tänu. järgmine kõneleja on tänan. kõigepealt sooviksin ma tänada kolleegi tema suurepärase töö eest ja ma jagan täiesti teie arvamusi selles osas, mis puudutavad lähimuspõhimõtet, mis on siinkohal täiesti õigustatud, eh, kui eriti puudutab niisuguse eh, ultraperifeerseid piirkondi ning eh, loomulikult on meil vaja paremini kohaldada olu, kohaldada nõudmisi turu tegelikule olukorrale ning sellega seoses ma äh, räägin, tõstaksin esile ühe aspekti originaaltekstist, mis, mis puudutab siis algmäärust. ja see puud-, esialgu tegeleb ainult Madeiraga. nimelt äh, räägitakse seal äh, kõrgkuumutatud äh, lee tootmist ning samuti ka piimapulbri tootmist see laiend on muidugi väga positiivne ja põhjendatud, kuid ma tahaksin küsida, kas see võiks laieneda ka teistesse Prantsuse ultraperifeersetesse piirkondadesse nagu Guadeloupe või Martinique saared ja Guyana. kas seda oleks samuti võimalik raportisse sisse? ja, vielen Dank für diese Anregung. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung auf. suur tänu selle ettepaneku eest. veel üks kõnesoovija on proua Cresson. vabandan hääldamise pärast, ütleb, et eesistuja. suur tänu. siin on kolm olulist küsimust. vein, suhkur ja piim. ma arvan, et veini osas ma olen täiesti nõus suure osaga soovitustest. loomulikult me ei soovi veini tootmist neis piirkondades peatada, kuid ma sooviksin, et võetakse arvesse tõlgendusküsimus, eriti seal, mis puudutab kliimamuutust. võib-olla need meetmed võiksid olla kasulikud ka ultraperifeersete piirkondade jaoks. ma praegusel hetkel nende soovitusse iseloomu iseenesest ei mõista, ma ei tea, miks eh, jätame välja Kanaari saared, miks eh, ei eh, laiendada seda ehm, küsimust ka Madeira ja Suuri saarte jaoks. nüüd see puudutab veini tootmist ja mis puudutab nüüd suhkrut, siis ma loomulikult tunneks kiusatust loomulikult toetada seda raportit, kuid samas ma sooviksin siiski varem kõigepealt saada täpsustusi äh, selle kohta, kust äh, tuleb see ähm, suhkru, roosuhkur, millest siin räägitakse, kas see tuleb ainult teistest ultraperifeersetest piirkondadest ja mida kavatseb komisjon selles osas ära teha ja nüüd, mis puudutab piima, siis ma sooviksin ühineda eelkõnelejaga, mul on endal samuti väga palju küsimärke. kas meil on kind-, me võime kindlad olla selles, et, et tootjad toodavad piisavalt, et garanteerida eh, vaja, kohalike vajaduste rahuldamine. teiseks, eh, mida, eh, mis saab siis, kui avame turud Äh, piimapulbri impordiks ja kas äh, ei peaks toetama kohalikke väiketootjaid pigem selle asemel, et toetada äh, piimapulbri importi, nii et mul on väga palju küsimusi. arutelu ei ole tegelikult väga tehniline, kui see esialgu tundub olevat. jaa, als wirklich letzter Redner dann Herr Alves, bitteschön viimane kõneleja Hanna Anders, härra Anders. Para me pronunciar sobre este projeto de parecer, sobre as medidas específicas no domínio agrícola. ma sooviksin avaldada arvamust seda, selle arvamuse projekti kohta ning ma sooviksin teile öelda, et arvamused, mille raportöör on välja toonud, on väga sa-, head täiendust saanud mõtetega teiste kolleegide poolt ning see näitab, näitab ka, millised konkreetsed vajadused on erinevates ultraperifeersetes piirkondades ja need on väga spetsiifilised vajadused, see eh, puudutab ka seda, kuidas eh, nendele vajadustele vastu tulla. sellega seoses ma leian, et on väga oluline, et suudetaks meie komisjoni pealt välja töötada omapoolne arvamus, kindlasti mõjutab seda, kuidas seda küsimust ja kuidas ultraperifeerseid piirkondi koheldakse. me peame arvesse võtma kõige teravamaid probleeme, millega on juba tegelenud erinevad riigid. ja see puudutab just kõigi nende meetmete rakendumist ja see puudutab ka seda äh, tasakaalu, mis äh, tuleb saavutada, eriti pärast äh, seda, kui vastutavas komisjonis ehk põllumajanduskomisjonis küsimuse täpsema arutelu alla satuvad, see puudutab ka kaasotsustusmenetlust, mis loodetavasti osutub kõigile Eh, rahuldust pakkuvaks ning võtab arvesse erinevate piirkondade vajadused. see oleks minupoolne sõnavõtt. ja, das war der letzte Redner aus dem Kollegenkreis. Es hat jetzt viimane kõneleja, nüüd annan äh, sõna komisjonile. suur tänu. tänan komisjoni nende ettepanekute eest ning äh, selle diskussiooni eest, mis tulenes arvamuse projekti arutamisest, oleme väga hoolikalt selle läbi lugenud, kuid leiame, et mõned ettepanekud lähevad kaugemale kui see dokument, mida äh, meie välja pakkusime, komisjon kaalub seda küll, neid küll väga hoolikalt, tahaksin osutada sellele, et see ettepanek on kiireloomulist laadi, kuna enamus neist sätetest, mis siia on sisse võetud, tulenevad liikmesriikide palvetest ning neid on, oli juba tarvis tegelikult käesoleva aasta alguseks, sellepärast peaksime selle määruse kiiresti vastu võtma. teisalt aga töötab komisjon juba praegu selle määruse ümber sõnastamise kallal selleks, et selle sätted oleksid kooskõlas Lissaboni leppega, eriti mis puudutab rakendusakte, nende delegeerimisi ning me loomulikult võtame arvesse kõiki teie ettepanekuid, me sõnastame mõningad sätted ümber ning teie abi selles on teretulnud. püüaksin vastata mõnedele küsimustele, mida siin tõstatati komisjoni liikmete poolt näiteks küsimus piimapulbrist, mida siis lubataks La Reunionile selleks, et seda saaks kõrgu ummutada ja joogipiimaks muuta, seda juba imporditakse, nõnda nagu ka teistele Prantsusmaa üle mere departemangudele. see ei ole midagi uut, kõik see asi on seal heas tasakaalus, küsimus on lihtsalt siin sellest, et see kõik oleks seadusandlikult tagatud. küsimus on siin sellest, et need saared, eriti Madeira ja La Reunion, nende geograafilised tingimused on ju väga keerulised ning nad ei suuda piisavalt piimatooteid ise toota, eriti La Reunion teeb suuri jõupingutusi selleks, et toodangut kasvatada, kuid see ei ole siiski veel piisav ja minule teadaolevate andmete kohaselt hõlmab kohalik toodang ainult kakskümmend protsenti kohalikust vajadusest, nõnda see ei ole kindlasti piisav selleks, et elanikkonna vajadusi seal rahuldada ning Rõõnisaar äh, peab importima täiendavalt piima pulbrit, mis tuleb siis koha peal kõrgummutada. mis puudutab nüüd Guyana, äh, Guadeloupe ja Martinique hõlmamist sellesse määrusesse, komisjon seda varianti ei kaalunud lihtsalt sellepärast, et see erand tuleneb Prantsusmaa taotlusest ning Prantsusmaa taotles seda ainult La Reunioni saarele küsimus piimatoodetest Kanaari saartel, siin on küsimus teist laadi. see puudutab toodet, mis ei ole lepingu lisas üks ära märgitud ja sellepärast on Kanaari saartele tarvis siin spetsiaalsed erandid anda. tegemist on üsna odava Mm, tootega ja seda kasutatakse traditsiooniliselt äh, seal väiksema sissetulekuga saarlaste poolt ja see erand, seda erandit on palunud Hispaania äh, äh, muuta äh, tähtajatuks ning seda on nõukogu mm, koosolekul juba ka arutatud, tahtsin teile ka sellest teatada. küsimus viinamarjadest ja veinist võtan teatavaks teie märkused praegu, kuid detailselt ei ole ma valmis praegu neile vastama. kaalume kõiki teie ettepanekuid ja kui võimalik, siis võtame nad arvesse pigem ümbersõnastamise käigus, mida see ettepanek esitatakse selle aasta mai või juunikuus nõukogule ja parlamendile. suur tänu! suur tänu, rohkem meil palju aega ei ole jäänud, võib-olla härra Teixeira teeb hästi lühidalt, kui ta vastab kõikidele neile küsimustele, mis temal on esitatud. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, muito rapidamente e de forma muito sucinta. Eh, Tomei devida... Ma räägin väga lühidalt ma võtsin arvesse kolleegide poolt esitatud äh, küsimusi ja mõtteavaldusi. ma üritan rääkida äh, täpsemalt piimaküsimustest. minul ei olnud selline arusaam sellest küsimusest ning mis äh, puudutab Madeirat, siis ma võin teile rääkida täpselt sellest, mis seal toimub. nimelt kohapealne piima tootmine on tublisti vähenenud ja see puudutab ka piimapulbri tootmist ja tavalise, tavapärase joogipiima tootmist, siis need on samuti kõvasti mm, kannatanud selle läbi. ma olen kindlasti valmis analüüsima täpsemalt ka erinevaid küsimusi, mis kolleegid mulle esitasid ja vastata äh, Eh, neile hiljem oma arvamusraportis. Herzlichen Dank für die sehr pragmatische Antwort. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass suur tänu vastuse eest ning muudatusettepanekute tähtaeg on teine veebruar ja kahekümne teisel veebruaril hääletame seda teksti. nõnda on meil jäänud viimane päevakorrapunkt ning see on seotud eh, uuendustega riigihangetes. ning annaksin sõna kohe Aldrich Flašakile. härra eesistuja, daamid ja härrad, riigihanked on minu arvates kõige tähtsam ning kõige keerukam teema, millega Euroopa Parlament ja teised institutsioonid peavad jõudu katsuma praegusel hetkel see on väga tähtis, kuna ta puudutab umbes kuuteist protsenti kogu Euroopa SKT-st. see on see maht, see summa, mida avalik sektor kulutab riigihangetele. maanteede remondile, ühistranspordi jaoks busside ostmisele, haiglatele ja ka kontoris kirjaklambritele riigihanked on teema, mida meie komisjonis arutatakse ühelt poolt Euroopa rahade kasutamise vaatevinklist ja teisalt aga kohalike öö, omavalitsuste, kohalike kasutajate, kasusaajate mm, vaatevinklist paljudel neil on raskusi struktuurifondide rahade rakendamisega ja viimaste aastate kogemused ning ka Euroopa Kontrolli, Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni tähelepanekud näitavad seda, et riigihanked on üks riskantsemaid osi Euroopa projektide rakendamisel. kõige sagedamini esinevad vead riigihangete puhul, puhul Äh, on seotud sellega, et äh, pakkumiste tingimusi ei täideta, on palju formaalseid äh, eeskirjade eiramisi ja nii edasi ja sagedasti ei ole tegemist mitte õigusliku raamistikuga, vaid selle rakendamisega. projektijuhid paljude linnade ja piirkondade avaliku sektori esindajad või ametnikud, neil ei ole piisavalt õiguslikku haridust ja ettevalmistust ning sagedasti ei saa nad, ei ole neil ka riigihangete kohta lihtsalt arusaadavaid äh, juhiseid. ilma tundmata õigusakte ei ole võimalik ka edasi liikuda selles valdkonnas, mistõttu arvan mina, et on väga hea, et liikmesriigid toetavad väljaõpet ja koolitust riigihanke reeglite valdkonnas, et nad õpetaksid neid oma riigiametnikele ning et liikmesriigid ei teeks seda keerukat protsessi veelgi keerukamaks sellega, et nad veel oma reeglid kõigile tipuks seaksid. eriti kohalikul tasandil on läbipaistvusega probleeme ja bürokraatiat on palju. riigihanke lepingud ning ja äh, samal ajal äh, linnade planeerimise tegevusi, neid on väga keeruline, nende vahel on keeruline vahet teha. sagedasti on ka probleem sellest, kuidas äh, avalikke teenuseid üldse defineerida, siis on veel probleem avaliku sektori ja erasektori partnerlustega. kohalikud omavalitsused öö, on raskustes siis, kui öö, Äh, reegleid äh, väga puristlikul äh, viisil rakendataks ning mul on siin terve rida ettepanekuid huvirühmadelt, Euroopa nõukogude ja linnade, Euroopa piirkondade linnade nõukogult ja nii edasi ning ma olen toonud välja probleeme, mida nemad minule on esitanud ja millega nemad on kokku puutunud. tahaksin osutada teile Äh, millised need konkreetsed ettepanekud on, mis minu dokumendis on. olen seda raportööriga arutanud siseturukomisjonis härra Ri-, proua Rillega, kes äh, on ka täna kohal, ning samuti äh, teistega, Peter Simoniga, minu variraportööriga näiteks, ning me kõik oleme ühel meelel selles, et, et eesmärgid on õiged omavalitsuse põhimõtted ning piirkondade vahelise koostöö võimalused, need ei tohi siin ohtu sattuda riigihangete puhul. ühenduse õigustik, mida on sisustanud ka Euroopa Kohus, need on muidugi ühelt poolt õiged, aga tihtipeale on see, neist tulenevalt juhised ebatäpsed ja vahetevahel rakendatakse Euroopa õigustikku liikmesriikides isegi rangemalt, kui see ette nähtud on. sellepärast meie eesmärk ei ole mitte Euroopa õigustiku täielik ümbervaatamine, mis võiks veel omakorda bürokraatiat juurde tekitada, vaid pigem leiame me, et olemasolevad reegle, olemasolevaid reegleid tuleb ja kohtuotsuseid tuleb piisava täpsusega äh, rakendada ja ma loodan, et siis me saame äh, ja, ja sel-, ja selle järel ootangi kolleegide arvamusi selle teksti osas. suur tänu, härra Plašak, meil on neli kõnesoovijat ja kas võiksite teha võimalikult lühidalt, kõigepealt härra Simon? Äh, suur tänu, daamid ja härrad. tänan härra Vlašakit selle esialgse projekti eest. tänan tema koostöövalmiduse, avatuse eest teda nõnda, et me võiksime siin lahendusele jõuda oma isekeskis. Äh, mul on kolm märkust esiteks, mis puudust, puudutab koostööd äh, kohalike omavalitsuste vahel, see puudutab punkti viis selles dokumendis. muidugi me tahame, meile meeldib rääkida koostööst kohalike piirkondlike võimude vahel, näiteks vee teemal ja kanalisatsiooni teemal me oleme rääkinud, oleme seda teinud ja tahame juurdegi teha, rohkematki teha selles valdkonnas. kahe tuhande seitsmendal aastal võttis vastu Euroopa Kohus ühe otsuse, aga kui me tahame enamat selles asjas saavutada, siis eh, me peame eh, hoolitsema selle eest, komisjon ka praktiliselt võtaks eranditult arvesse Euroopa Kohtu pretsedente. siis mul on märkus neljanda punkti kohta mis puudutab siis avaliku erasektori partnerlust, asi oli kõik väga selge, seni kuni me jõudsime saksakeelse tõlke juurde, ma kardan, et saksakeelne tõlge on vale, seda tuleks kontrollida üle, seda kirjalikku teksti saksa keeles. siis te räägite siin avaliku ja erasektori partnerlusest, inglise keeles PPP aga, aga saksakeelses tõlkes on siin viga sees. on, siin on millestki täiesti muust asjast juttu. ja täi-, rõhuasetus muutub täielikult. enne, ehk kui me selle esitame, selle teksti, siis tuleks see üle vaadata saksa keeles. nüüd aga sisust neljandas punktis tahtsin ma öelda järgnevalt, nimelt meie ei arva, et avaliku ja erasektori partnerluse kasutamine võiks asju lihtsamaks teha, see võib tekitada õiguskindlusetust, aga ma tahaksin osutada ühele asjale, mis juba varasematest partnerlustest on teada ja mis kahe tuhande viiendal aastal Euroopa Kohtu otsuse sai ja enne kahe tuhande viiendat aastat tehtud kohtuotsuseid tuleb ka arvesse võtta õiguskindluse tagamiseks, sest mõnedel juhtudel pole seda tehtud. ja kuues punkt on ka, mida ma tahan kommenteerida. leiame, et siin ei ole Euroopa tasandil tarvis reguleerida ja Euroopa Kohus on siin mitmeid otsuseid vastu võtnud põhimõtete osas ning me arvame, et need põhimõtted on juba paika pandud selle tõttu ning et sellest peakski piisama. suur tänu! Er- võta, panen tähele seda, et siin tõesti lähimuspõhimõtet peetakse väga oluliseks, nüüd annan järgmisele kõnesoovijale sõna. Eh, härra Matula, suur tänu! hindan väga seda ettepanekut, mida me täna arutame ning just sellepärast, et ma usun, et just Ida-Euroopa riikides on meil olnud väga palju probleeme selles valdkonnas. sellepärast ma olengi väga rahul, et riigihangete reegleid hakataks ühtlustama ja õiguslikku raamistikku lihtsustama see kindlasti vähendaks riske, suurendaks tõhusust äh, struktuurifondide rahade kasutamisel. miks ma sellest kõigest räägin? sest selle ühtse raamistiku puudumine on juba tekitanud probleeme õig-, Euroopa õiguse, liikmesriigi õigustiku ülevõtmisel ning mõnikord oli olukord veel selline, et liikmesriigid tegid asja omakorda veelgi keerulisemaks. üks näide. enne liitumist Euroopa Liiduga Rumeenia ja isegi ka praegu näeb kogu aeg probleeme või seisab kogu aeg probleemide ees, mis on seotud tähtaegadega pakkumismenetlustes. Need tähtajad on väga-väga pikad, teinekord kulub aastaid, enne kui ükskord raha kätte saab. ja see tekitab muidugi probleeme nii õiguslikus raamistikus, aga meile tähendab see lihtsalt seda, et raha jääb saamata sellepärast ma tõesti hindan seda kavatsust reegleid lihtsustada Euroopa tasandil. suur tänu! tänan, härra Matula! tahaksin tänada härra Vlašakit selle projekti esitamise eest ja koostöö eest. ma arvan, et mõned märkused on väga-väga tähtsad ja see Euroopa Liidu õiguslik raamistik riigihangete osas on päris selge ning meil on Euroopa Kohtus terve rida pretsedente ning kui siin selguse puudus oligi või ebakindlus oligi, siis see kõik on nüüd ära reguleeritud ja klaar, aga olemasoleva õigustiku ülevõtmine äh, pakkumiste Mm, protsessi, äh, selles mõttes see kõik äh, on muidugi asi, kus on veel palju ära teha ning sellepärast mul oli hea meel, et härra Vlašek mainis siin koolitust ja väljaõpet kõikidel tasanditel, leian, et see on väga oluline, liikmesriikide ülesandeks on see, kuna nemad vastutavad ju õigusliku raamistiku eest ja selle eest, et Euroopa tasandi õigusaktid Euroopa liikmesriikide äh, õigustikku üle võetakse, et neid vigu ei tekiks, mis varasematel aegadel erinevates riikides on esile tulnud. eriti, mis puudutab struktuurifondide rahade kasutamist ja pakkumismenetluses vigade tegemist sellega seoses äh,. aga minu arvates ei peaks uut õigust juurde looma, minu arvates see, mis meil olemas on, on väga selge, küsimus on lihtsalt selle ülevõtmises ja selgitamises. sellepärast mul on hea meel, et ühes ja teises kohas rõhutatakse siin kohalike piirkondlike valitsuste rolli, viidatakse neid, neile seoses Lissaboniga, seoses lähimuspõhimõttega, et kuidas erinevaid ülesandeid tuleb nende poolt täita kas äh, seda tuleb teha neil ise äh, või kasutada pakkumismenetlust. Need on asjad, mis jäävad ikka kohalike piirkondlike valitsuste teha ja otsustada ning minu arvates on väga hea, et ka teenuste direktiivi kontekstis ja nendega, sellega seotud pakkumiste, pakkumismenetluste puhul on ette nähtud selline roll ja vabadus kohalikul, kohalikele ja piirkondlikele valitsustele, lähtudes lähimuspõhimõttest. tänan, proua Verhaim. härra Kut-, Kotmanis, palun. Like to... suur tänu, tahaksin tänada väga professionaalsete ettepanekute eest ma tõesti olen nõus esimese ja põhilise, põhilise punktiga, see on see kolmas punkt. kui me vaatame uut programmi, näiteks seda Urbani programmi, mida Euroopa Piirkondliku Arengufondi alaprogrammina ellu viiakse, siis te võite kergesti näha sealt, et selle rakendamine liikmesriikide tasandil ei ole nii hea, see tähendab seda, et urbani programmid, mis on linnade programmid ju, nende rakendamine ei lähe nii hästi nagu teiste puhul. ja võib-olla siin on just häda koostöös liikmesriikide vastavate rakendusasutuste äh, ja kohalike omavalitsuste vahelises koostöös ning ja siis ma ei tea, kuidas on asjad vanades, nõndanimetatud vanades liikmesriikides, aga uutes liikmesriikides meil on isiklikke kogemust sellest, et äh, avaliku ja erasektori partnerluse projektid, mis ei ole öö, äh, üldsegi halvad olnud, ei liigu kuidagi edasi. võib-olla siin on tegemist teadmiste puudumisega või on siin usalduse küsimusega või on siin tegemist suhetega äh, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste või riigivalitsuste vahel, nii et see asi on meil lörri läinud. ma ei tea, kas on tegemist siin, et asjad on väga uued, seadused on väga uued äh, kas on tarvis niisuguste projektide jaoks anda toetust, mis väga hästi tegelikult ei edene? suur tänu! härra Olbricht ja siis raportöör. üks arusaamatus, mida ma tahan kohe ära klaarida, on siin. Euroopas ei ole enam Urbani programmi. Urbani programm lõppes kaks tuhat kuus. mis meil nüüd on, meil on siin äh, otsesed programmid, mis on seotud otse linnadega, see Urban, see kadus ära kahe tuhande kuuendal aastal. teine asi, kontrollikoja raport näitas, et üks põhilisi vigade allikaid on riigihanked ja mitte ainult kohalikul ja piirkondlikul tasandil. ärgem pöörakem tähelepanu siin kohalikule ja piirkondlikule tasandile ainult, vaid see tahab, hõlmab kõiki tasandeid, kõiki kolme tasandit. küsimus on siin sellest, kui kõik on selge, siis kust need vead tulevad? kust see tõeline probleem pesitseb, kui meil on nii palju probleeme kogu aeg riigihangete puhul? Äh, nüüd siis sõnajärg raportöörile, kes vastab küsimustele palun püüame neile vastata. püüan teha väga lühidalt, ma olen variraportöör. ja põhiraportöör siseturukomisjonis äh,. tänan teid kõigi nende ettepanekute eest, need on ka väga olulised siseturukomisjoni jaoks. tahaksin rääkida paar sõna sellest probleemist. seda Äh, kasutatakse, riigihange, riigihangete protsessi kasutatakse ju väga paljudes valdkondades ning mul oleks väga hea meel, kui neid oleks võimalik kasutada ka kliimakaitse ja energiatõhususe valdkonnas, aga siis meie komisjonil ei ole mingisugust koordineerimisprotsessi siin. Mm, ma püüdsin teada saada, mis toimub riigihangete valdkonnas viimase paari aasta jooksul, istusin internetis päeva otsa ja püüdsin teada saada, vaatasin mitmetele kodulehtedele, aga pole võimalik leida eh, kohalikel omavalitsustel ei ole midagi võimalik ette võtta enne, kui riigihange on toimunud, see on küsimus koordineerimisest ja need küsimused on väga olulised ning komisjon peab aitama riike, piirkondi ja eh, kohalikke omavalitsusi ülevõtmisel, seaduste ülevõtmisel peab olema koolitus ja väljaõpe, mitte ainult, et tehakse asjad jälle keerulisemaks ja keerulisemaks uute selgituste ja pehme õiguse aktidega. vaat-, jättes tähelepanuta selle, kuidas kõik need erinevad lähenemisviisis üldse oma, lähenemisviisid üldse omavahel kooskõlas on. asi on läinud nii bürokraatlikuks, seda tuleb lihtsustada tegemist ei ole ainult direk-, direktiividega või õigusaktidega, vaid küsimus on selles, kuidas neid kasutatakse ja, ja rakendatakse, siin on seda lihtsustamist vaja. suur tänu selle selge avalduse eest, kas keegi tahab veel sõna võtta selles küsimuses? ei oska keegi otsusele jõuda? paistab, et ei. siis annan sõna raportöörile. jah, palun, komisjon. aitäh, ma räägin siseturu peadirektoraadi nimel ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et kõik parlamendiraportid on meile suureks abiks ja me oleme teadlikud nendest probleemidest, äh, mida rõhutas proua Rüüle just hetk tagasi. ja me väga hoolikalt äh, äh, vaatame, milliseks kujuneb kolmapäevase kuulamise tulemus, er-, eriti raporti tulemuste osas, ja ma võin teile juba praegu lubada, et komisjon töötab parema lähenemise kallal, andmaks selgemaid suuniseid ja et neid suuniseid ka ümber äh, grupeerida, nii et näiteks äh, hangetega tegeleja kohalikust omavalitsusest pääseb tõesti ligi hästi struktureeritud reeglite komplektidele, ja ei pea veetma tervet päeva internetis istudes, äh, vaatamaks, millised on need võimalused vastavalt Euroopa õigusele. me loodame, et see on mm, kindlasti abiks ja, ja me kindlasti kuulame ka parlamendi soovitusi. jaa, danke, manchmal reicht ein-. jaa, suur aitäh! vahetevahel piisab ühest päevast selleks, et probleem lahendada, aga kokkuvõtteks annan sõna uuesti härra Vlasakile daamid ja härrad. ma pean veel kord rõhutama, et äh, me peame ühinema selleks, et kõiki neid meetmeid rakendada. kui me suudame selle mm, õigusaktide kogumi lihtsustada, muuta selle lihtsamalt kasutatavaks, siis sellest kujuneb kindlasti ka väga hea kriisivastane meede loomulikult äh, avalikud äh, ametiasutused äh, kasutavad oma reserve nende hangete läbiviimiseks praegu ja kui maksed hilinevad, siis need kohalikud omavalitsused lähevad pankrotti, nii et me peame tõesti asjad muutma läbipaistvamaks, samuti ma loodan, et Hispaania eesistuja aitab meid selles, Carlos Ocana mainis seda ka Äh, koosoleku alguses ühe prioriteedina lihtsustada seda valdkonda ja teha selgeks kõik need kontrolli puudutavad üksikasjad. see on veel üks punkt, mida me peame rõhutama ja kus me peame olema üksmeelel. suur tänu koostöö eest ja ootan teie kommentaare. aitäh! tahaksin nüüd koosoleku lõpetada ja ütlen siis, et me jätkame homme hommikul kell üheksa, kell üheksa homme hommikul